kallid kolleegid, äh, alustame oma koosolekut, tervitan kõigepealt äh, meie partnereid liikmesriikide parlamentidest, väga hea meel on, et te jälle siin olete. samuti tahaksin tervitada meie erikülalisi, meil on täna siin kaks suursaadikut üks esindab siis ametist äh, lahkuvad eesistujamaad Leedu suursiidik Raimundas Karoblis ja siis ka järgmise eesistujamaa esindaja äh, Theodoros Sotilopulos ja samuti on täna meie hulgas volinik Johannes Haan, kes, nagu te teate, tegeleb regionaalpoliitikaga tahaksin tervitada eriti neid, kes on siin esimest korda, meie tuleme siin juba kokku viiendat korda, regi äh, komisjon ja liikmesriikide parlamendid. Äh, väga hea meel on uuesti näha neid, kes ei ole siin esimest korda, tere tulemast kõigile, kes siia on tulnud võib-olla te teate, et Euroopa Parlament ja teie liikmesriikide parlamendid kui meie partnerid oleme juba üsna pikka aega üritanud leida kõige paremat platvormi, mis võimaldaks suuremat demokraatlikku legitiimsust Euroopa otsuste langetamise protsessile ning meie iga-aastased kohtumised on olnud osaks sellest protsessist, eriti pärast seda, kui jõustus Lissaboni leping läbi selle lepingu sai Euroopa Parlament endale täiendavaid volitusi. täna oleme me tulnud siia selleks, et vaadata, millised on äh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta ühtekuuluvuspoliitika kohaldamise väljakutsed ja meie jaoks tähendavad väljakutsed nii võimalusi kui ka probleeme, mis vajavad lahendamist. ma arvan, et me peaksime vaatama parlamendisaadikutena väga hoolikalt sellele, seda, millised on meie kohustused, mida meie Euroopa Parlamendis ja liikmesriikide parlamendis saame teha, tagamaks, et Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend annaks meie poolt soovitud tulemusi Äh, möödunud nädalal täiskogul äh, võtsime me vastu, me lõpetasime oma ühise töö, Euroopa Komisjon esitas siis ettepaneku, mis puudutas uut reguleerivat raamistikku ühtekuuluvuspoliitikale perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning kaks kaasseadusandjat, nõukogu ja liikmesriigid läbi nõukogu ning Euroopa Parlament ning esimest korda ühtekuuluvuspoliitika ajaloos Euroopa Parlament Äh, oli siis äh, täieõiguslik kaasseadusandja selles poliitikas. läbirääkimised kestsid rohkem kui aasta ning nüüd seisab meil veel ees äh, teiseste õigusaktide, delegeeritud ja rakendusõigusaktide vastuvõtmine ja siin on jällegi vaja koostööd kõigilt kolmelt institutsioonilt Nende institutsioonide vaheliste äh, jõupingutuste tulemus on minu arvates hea ühtekuuluvuspoliitika raamistik, mis vastab nendele väljakutsetele, mis Euroopa ees seisavad. suurim neist, nagu me kõik teame, sõltumata sellest, millisest riigist me pärit oleme, on majanduskasv. majanduskasvu on vaja igal pool Euroopa Liidus ja mitte igasugust majanduskasvu, vaid sellist, mis tugineb teadmistele, innovatsioonile, vahendite Äh, tõhusale kasutamisele, konkurentsivõimelistele töökohtadele, majanduskasvule, mis tagab meile parema elukvaliteedi ja ka tulevastele põlvedele uued investeeringud, äh, mida ühtekuuluvuspoliitika kaudselt ja äh, ka otseselt annab, lisaks veel erakapitalile, on käegakatsutavas kauguses. aga ettevalmistused peavad jätkuma ja need tuleb teha ära, ära teha kiiresti ühtekuuluvuspoliitika on suunatud investeeringutele, mis aitavad Euroopal edasi liikuda. meil on veel üsna palju probleeme Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisega, meil on vaja pöörata rohkem tähenu, tähelepanu majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele, investeerides Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidesse. me peame arvestama ka suure konkurentsisurvega, mis tuleb äh, kogu maailmast ja loodetavasti saame Euroopas kriisist jagu me peame oma eesmärgid äh, muutma investeerimisprogrammideks, mis arvestavad territori-, territooriumite, linnade, regioonide eripäraga. samuti on meil vaja äh, piirkondadevahelist koostööd, mis annab suurt lisandväärtust. läbi pika läbirääkimiste protsessi nõukoguga on Euroopa Parlament äh, Äh, alati hoolitsenud selle eest, et ühtekuuluvuspoliitika oleks tõelisel partnerluse alusel. me oleme teinud koostööd selleks, et suurendada õiguskindlust äh, kõigis poliitikavaldkondades selleks, et äh, vältida erinevusi uute reeglite tõlgendamises liikmesriikides, komisjonis, nõukogus, ja audiitorite ridades. me ei ole säästnud jõupingutusi selleks, et muuta mõistlikuks eeltingimuste seadmised ning tahaksin kasutada seda võimalust selleks, et saada teie kui liikmesriikide parlamentide saadikute lubadus, et kui nõutakse neid eeltingimusi, siis te tegutsete liikmesriikide parlamentides äh, lähenete asjale väga kiiresti, nii et, et kohalikud olulised investeeringud ei äh, lükkuks äh, määramatusse tulevikku. Need eeltingimused on võimalus äh, mitte kontrolli või rahastamise peatamise hetkel, vaid juba läbirääkimiste hetkel, eh, kui toimuvad läbirääkimised valitsuste ja Euroopa Komisjoni vahel, kindlaks teha need takistused, mis võivad eh, tekkida eh, või millised on võimalused ühtekuuluvusinvesteeringute sidususe suurendamiseks niimoodi, niisiis oluline on, et need eeltingimused ei toimiks tõhususe vastu, vaid tõesti aitaksid tõhusust suurendada Äh, ühtekuuluvuspoliitika on seotud Euroopa majanduse juhtimise protsessiga ja eriti Euroopa poolaastaga ja riigipõhiste soovitustega. liikmesriikide parlamendid on sellesse protsessi kaasatud, niisiis jällegi ma paluksin, et Äh, looksite sidemed oma kolleegidega, kes tegutsevad nendes komisjonides, mis on Euroopa poolaastaga seotud. riigipõhised soovitused nõuavad tihtipeale äh, riiklikke investeeringuid äh, selleks, et struktuurifondide investeeringuid toetada ning loomulikult mõjutab see ka tegevusprogramme Äh, see seos on äh, sisse äh, toodud ka siis praegusesse üldse sätete määrusesse ning see määrus kinnitab, kuivõrd oluline on ühtekuuluvuspoliitika Euroopa Liidu investeerimistegevuses. tänane kohtumine on jagatud kaheks osaks ning äh, igas osas on meil siis kõnelejad, kes teema sisse juhatavad, siis toimub arutelu kõnelejate vahel ja samuti nende vahel, kes tulevad siis liikmesriikide parlamentidest ja Euroopa Parlamendi saadikute vahel ning ma loodan, et selleks mõttevahetuseks siis mõlema koosoleku osa jooksul jääb viiskümmend minutit ning arutelud toimuvad, nagu nad siin traditsiooniliselt ikka toimuvad, kaks kõnelejat liikmesriikide parlamendist, üks kõneleja Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendist ja äh, kui te soovite sõna saada, siis äh, täitke ära see paber, mis teile on välja jagatud. ja saali äh, teenindajad toovad need paberid siis meile. nii palju siis meie töökorralduse poole pealt. ja nüüd alustaksime siis oma koosoleku esimest osa, kus äh, kuulame kõigepealt ära suursaadik Raimundas Karoblise, kes esindab eesistujamaad Leedut. palun, suursaadik, teil on sõna. Uh, suur tänu, äh, proua esimees, austatud härra suursaadik, mul on väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel aga tahaksin ka vabandada, sellepärast et pean lahkuma peaaegu et kohe pärast oma enda sõnavõttu, kuivõrd ähm, ma pean edasi minema Korepere kohtumisele mitte ühtekuuluvusega finantsküsimustes, vaid hoopis sise- ja õigusasjades. nii et ma vabandan ähm, juba selle eest ette, aga suur tänu küllakutse eest, ühtekuuluvuspoliitika on kindlasti Euroopa Liidu majanduskasvu ja töökohtade loomise kava eesotsas ning on peamiseks äh, vahendiks majandus- ja finantskriisi tagajärgede leevendamiseks ja seega me peame seda äärmiselt oluliseks. eelmisel parlame-, eelmisel nädalal võttis parlament vastu poliitilise kokkuleppe ühtekuuluvuspoliitika triloogide järel, see tähendab seda, et uus määrus äh, rakend-, jõustub äh, selle aasta lõpus. läbirääkimiste äh, õigeks ajaks äh, lõpetamine oli üks meie esimese eesistumisaja perioodi peamiseid eesmärke loomulikult ei oleks olnud võimalik, kui mõlemad seadusandjad ei oleks panustanud omalt poolt, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti teiepoolsete jõupingutuste eest, eriti aga Regionaalasjade Komisjoni ja teie raportööre, et olite kompromissialtid. ning äh, tänada tahaksin eraldi siin Danuta Hübnerit, regionaalkomisjoni esinaist, kuigi alguses tundusid, et meie kahe institutsiooni seisukohad on äh, teineteisest valgusaastate kaugusel, aga härra Van Nistelrooy ja proua Kreeli jõupingutuste tulemusena õnnestus meil siiski kokkulepe saavutada. suur tänu ka Euroopa Komisjonile muidugi, tänu kolmele institutsioonile oleme me saavutanud tõesti hea lahenduse nüüd äh, on siis äh, paika pandud ühtekuuluvuspoliitika uuel eelarveperioodil ja ma tahaksin keskenduda uutele elementidele, mis on sisse toodud. temaatiline ähm, keskuspunkt, äh, makromajanduslik tingimuslikkus, mis on kõige olulisem, on see, et ähm, uuel eelarveperioodil on ühtekuuluvuspoliitika otseselt seotud Euroopa Liidu nutika kaasava äh, Äh, majanduskasvukavaga läbi temaatilise raskuspunktide süsteemi sissetoomise peavad liikmesriigid keskenduma siis äh, ka geograafilisele mõõtmele selleks, et äh, tuua lisandväärtust Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiasse taolistes valdkondades nagu teadus- ja arendustegevus, VKE-de rahastamine, energiatõhusus, tööhõive ja sotsiaalne kaasatus sektoraalne ja territoriaalne nende temaatiliste eesmärgide rakendamine peaks äh, saama toetust ühtse strateegilise raamistiku uuest kontseptsioonist. see näeb ette, kuidas koordineeritakse Euroopa investeerimis- ja tõukevahenditest saadavaid vahendeid ja kuidas need seostatakse teiste rahastamisvahendite ja poliitikatega see tähendab seda, et investeeringuid ei saa eristada nendes, nende fondide puhul siseriiklikest arengukavadest, äh, taoliste programmide puhul nagu COSME Äh, üle-Euroopase transpordivõrgustikud Erasmus, Horisont kakskümmend kakskümmend partnerluskokkulepet tagavad parema koostöö ja koordineerituse erinevate poliitikavaldkondade vahel, mis lähevad selle poliitika alla ja erinevatel haldustasemetel peaks koostöö olema samuti parem. erinevate Euroopa Liidu rahastamisallikate vaheline parem koordineeritus avab meile uued võimalused ja tagab lihtsama juurdepääsu fondi kasutajatele me peame tagama seda, et Euroopa Liidu eelarvega ei laristataks või ei kasutaks seda ebatõhusalt. ja sellepärast ongi sisse toodud uus tulemusraamistik iga programmi jaoks selleks, et seirata siis edu võrreldes seatud eesmärkide ja sihtidega iga prioriteedi jaoks Euro. liikmesriigid peavad endale seadma ambitsioonikad verstapostid ja eesmärgid ning eelarveperioodi või programmiperioodi lõpus siis vaadatakse saavutatu üle. mina arvan, et uue perioodi ühtekuuluvuspoliitika strateegiline raamistik äh, lasub äh, tasakaalustatud lähenemisel ning peamiseks eesmärgiks on investeeringute paremine suunamine tulemustele ja loomulikult eeldab see seda, et teatud eeltingimused on fondide kasutamiseks paika pandud ja et äh, meil on piisavalt hoobasid selleks, et ähm, saaksime me veenda liikmesriike selles, et ebatõhus rahade kasutamine ei ole mõistlik. ma loodan, et äh, meie ühtsed jõupingutused kannavad vilja ja tulevik ühtekuuluvuspoliitika keskendub majanduskasvule ja töökohtadele, nii nagu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ette näeb. ja lõpetuseks äh, ma tahan öelda, et ma tõesti arvan, et läbirääkimiste meeskond, kes ponnistas nendes läbirääkimiste viimastel vii-, äh, faasides, nad äh, on, võivad olla kindlad, et tegemist on õige lahendusega majanduskasvu taastamiseks ja töökohtade loomiseks äh, ka liikmesriikides ma tahaksin tänada liit, Leedu parlamendi Seimasse liikmeid. ma arvan, et nende kohalolek on näidanud seda, et see teema on oluline Leedu jaoks. arvnäitajaid mul peas siin ei ole võtta, kuid aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat üksteist oli Leedu see riik, kus kõige rohkem ühtekuuluvusvahende, fondi vahendeid kasutusele võeti ja kahe tuhande kümnenda aasta kriis äh, tõi ka siin sisse omad korrektuurid äh, ja äh, sisetarbimist vaadates ja see, et see on taastunud, on paljuski just nimelt tänu Ühtekuuluvusfondi vahenditele ja nüüd me loodame, et Ühtekuuluvusfondi, Leedu on ettekuulu-, ühtekuuluvusvahendeid valmis kasutama sama tõhusalt ka tulevikus, aga mm, seda peavad tegema ka teised liikmesriigid. meie regioonid äh, peavad samuti äh, fonde paremini ära kasutama, et tagada nii suur lisandväärtus kui võimalik ja et sotsiaalne ebavõrdsus äh, oleks võimalik nii palju kui võimalik äh, ära tasandada. ühtekuuluvuspoliitika roll tulevikus saab olema kindlasti väga suur, väga paljude probleemide lahendamiseks on vaja just nimelt äh, neid vahendeid ja eriti arvestades majandus- ja finantskriisi konteksti, on see veelgi olulisem. suur tänu teile ja öö, äh, suur tänu ka vali- või hääletustulemuste eest parlamendis mõne nädala eest. suur tänu, härra suursaadik ja nüüd anname sõna Kreeka suursaadikule, et tutvustada Kreeka eesistumisprogrammi. suur tänu, proua esimees, et andsite mulle võimaluse täna siia tulla kõigepealt tervitan riiklike parlamentide esindajaid, mis näitab, et Euroopa Parlament ja riiklikud parlamendid tõesti teevad äh, head koostööd ja ma soovisin veel öelda, et mul on väga hea meel, et ka volinik Haan on täna siin. sel, tema on see, kes äh, aitab ühtekuuluvuspoliitikat toetada kahekümne kaheksas liikmesriigis proua esimees, lubage mul nüüd edasi jätkata kreeka keeles ma usun, et väga positiivne on see, et Kreeka võtab just praegusel hetkel eesistumise üle seda just äh, natukene aega pärast seda, kui Euroopa Parlament kiitis heaks mitmeaastase finantsraamistiku aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda, kui väga tähtsad õigusloomelised projektid äh, tõukefondide ja investeerimisfondide kohta on vastu võetud meil on nüüd uus raamistik ja me üritame selle võimalusi võimalikult palju kasutada areng, tööhõive tugevdamine, euroala omavahel lõimimine ja ka sotsiaalpoliitika. Need on Kreeka eesistumise põhilised eesmärgid ja me loodame, et meil õnnestub oma tööd tõhusalt teha vastavalt sellele uuele planeerimisraamistikule. ma ei tahaks hakata siin erinevaid reegleid äh, üksipulgi äh, analüüsima, aga tahan lihtsalt öelda, et läbirääkimised uue raamistiku üle olid tõesti tulised ja esimest korda rääkisime me läbi vastavalt Lissaboni lepingu sätetele. parlamendi erinevate valdkondade komisjonid äh, panustasid ka väga palju, eriti ka Regionaalarengu Komisjon ja Regionaalarengu Komisjoni raportöörid tõesti töötasid palehigis selleks, et teatud äh, arenguid äh, korrigeerida. ja peale selle tuli meil ka veenda liikmesriike selleks, et Euroopat aastaks kaks tuhat kakskümmend ette valmistada ja nüüd tõesti Euroopa Komisjonil on võimalik oma tööd tõhusalt alustada. ikka veel on vaja erinevad õigusloomelised projektid vastu võtta, kuid paika on pandud finantsraamistik, mille kaudu on meil võimalik kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani erinevaid projekte ellu viia. Te kõik teate, et Euroopa Liidu üldeelarve võrreldes Euroopa Liidu SKT-ga on kõigest üks protsent viimastest ja makseassigneeringute puhul saame me rääkida ainult null koma seitsmest protsendist. peale selle on veel ka muud finantsvahendid, mis jäid veel raamistikust välja väga tähtis on rakendada järgmise seitsme aasta jooksul poliitikaid, mis on suunatud inimestele ja meil on selleks üks miljard eurot ja seda ka tänu nendele uutele finantsmeetmetele. see tähendab seda, et kriisi haripunktis on meil uus mitmeaastane finantsraamistik, millega meil on võimalik tööpuuduse vastu ja tugevdada sotsiaalset kokkuhoidu. vahendite leidmine sellesse eelarvesse on seda tähtsam, kuna kriis sunnib liikmesriikidel enda eelarveid kärpima. proua esimees, ühtekuuluvuspoliitika on kohe kindlasti kõige tähtsam poliitika arengu toetamiseks. tõukefondid, aga ka erinevad investeerimisfondid, neil on leitud piisavalt vahendeid selleks, et me saaksime täita ühtekuuluvuspoliitika eesmärke ärgem unustagem, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide puhul on, muutuvad üha tähtsamaks investeeringud ja arengu toetamine. paljud liikmesriigid, kaasa arvatud ka minu koduriik, leiavad, et ühtekuuluvuspoliitika on üks tähtsamaid investeerimismeetmeid. ja see toob endaga kaasa ka selle, et erainvestorid äh, investeerivad samuti projektidesse. kui me vaatame vabalt kasutada vahendeid, siis tuleb välja, et tegelikult meil on võimalik enda selja taha kriitilist massi koondada selleks, et ka käegakatsutavaid eesmärke saavutada selles raamistikus oleme me tõesti väga palju pingutanud selleks, et luua korralikku kliimat ja korralikke tingimusi selleks, et ähm, äh, meil oleks võimalik oma eesmärke täita. see tähendab seda, et me tõesti peaksime keskenduma vahenditele ja eelkõige on tähtis näidata algusest peale positiivseid tulemusi läbirääkimisi peetakse dialoogi vormis erinevatel tasanditel ja tähtis on, et meil oleks tõesti võimalik käegakatsutavaid tulemusi saavutada. meie kohe kindlasti üritame teha kõik endast oleneva selleks, et äh, lisandväärtust luua. see on ka üks nõudmisi, mille liikmesriigid äh, programmi nõudmistesse on sisse kirjutanud. meie kavatseme omalt poolt teha kõik selleks, et äh, ka teisest seaduseloomega edasi minna ja seda koostöös Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga Kreega eesistu-, Kreeka oma eesistumise perioodil eh, töötab edasi ka selle nimel, et nõukogu ja komisjon võimalikult kiiresti võtaksid vastu öö, eh, kõik dokumendid, mis on vaja selleks, et solidaarsusfondi asutada. ja me teeme siin kohe kindlasti koostööd kõikide Euroopa Liidu institutsioonidega. ja lõpetuseks, proua esimees, tahaksin öö, eh, teile esitleda mõningaid selgitusi selle kohta, mida me oleme kavandanud enda eesistumise ajaks. me oleme kavandanud konverentsi Ateenas aprillikuus tõukefondide vahendite kohta. peale selle toimub veel ka makroregionaalsete strateegiate kohta konverents. ka see toimub Ateenas ja seda seitsmendal ja kaheksandal veebruaril ning seda koostöös Euroopa Komisjoniga. peale selle toimub ka hindamisrühma kohtumine Ateenas ning tahaksin teid veel kord tänada selle eest, et te andsite mulle võimaluse täna siia tulla, teie ette tulla ja teile neid äh, mõtteid siin esitleda. ma olen veendunud, et meie töö järgneva kuue kuu jooksul osutub väga tähtsaks Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Parlamendi valimised on ukse ees, me loodame, et väga paljud inimesed lähevad valima ja et me saame äh, pärast valimisi rääkida Euroopast, mis on tugevam, kus on rohkem töökohti ja kus äh, demokraatia ja inimõigused mängivad väga tähtsat rolli. aitäh! Much, uh, suur tänu, härra suursaadik ja ilma aega raiskamata anname sõna volinik Haanile, palun. Danuta äh.... suur tänu, Danuta, lugupeetud daamid ja härrad. ka mina tervitan teid siin. minu arvates on tegemist suurepärase algatusega et teatud aja jooksul riiklike parlamentide esindajad tulevad siia selleks, et Euroopa Parlamendiga informatsiooni vahetada. ma vaatasin, et riiklike parlamentide arvamused õigusloomeliste projektide kohta on tõesti, et neid on tõesti palju rohkem aastal kaks tuhat seitsesada kuuskümmend kaheksa aastal kaks tuhat kaksteist oli neid üle tuhande, nii et see näitab juba, et riiklikud parlamendid üha rohkem hoolivad sellest, mida eh, siin tehakse ja nende jaoks on kaasotsustusmenetlus tähtis. vahel kritiseeritakse meid sellepärast, et eh, asjad võtavad aega kuid kui kõik on kaasatud, kui kõik saavad sõna sekka öelda, tähendab see seda, et demokraatia võtab küll aega, aga demokraatia pakub ka kõigile võimaluse oma sõna sekka öelda. ja seda võimalust peaksime me ka kasutama. ja selle eest tahaksin teid ka tänada. siin öeldi juba väga palju eelmisel nädalal pärast kaheaastasi raskeid läbirääkimisi mille pärast tahan tänada Danutat, raportööri ja ka erinevaid eesistujaid, sest kokku oli vist kaasatud viis eesistujat. suur tänu neile. kui me räägime tulevikust ja sellest, kuidas kolmsada viiskümmend miljardit eurot kasutada, siis peaks tegelikult ka endale aega jätma nende otsuste tegemiseks ja ma arvan, et see tasub ära. meil õnnestus esitleda reformikava, mis on kõige suurem äh, regionaalpoliitika loomisest alates kuuekümnendatel aastatel. aga see on ka väga tähtis, sest me pidime reageerima erinevatele arengutele. Õnneks meil õnnestus juba sellel perioodil äh, seda teha. Äh, professor Hübnerist on nüüd saanud äh, Regionaalarengu Komisjoni juht, varem oli ta volinik ja sellepärast ta ei tunne seda valdkonda mitte ainult väga hästi, vaid ta on seda näinud ka mitmelt erinevalt poolelt. ja tänu temale ja parlamendi toetusele õnnestus meil esimest korda panna paika teatud siduvad eesmärgid, mida tuleb saavutada tõukefondide vahendite kaudu. ehk meil on teatud Lissaboni eesmärgid, mis tuleb täita. ja tegelikult äh, kõikide liikmesriikide jaoks toimis see väga hästi, ei tehta enam vahet ka vanade ja uute liikmesriikide vahel siis me läksime veelgi rohkem edasi, me ütlesime, et regionaalpoliitika on tõesti Euroopa üldiste eesmärkide keskmeks. ja sellepärast tuleb ära kasutada kõiki stiimuleid ja vahendeid selleks, et neid eesmärke, mis on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias kirja pandud, ka tõesti saavutada. see on kõik väga tore, aga poliitiliselt on siiski natukene raske uskuda, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki ühel ajal täpselt ühtesid huvisid esindavad. ja sellepärast on väga hea, et meil on võimalusi teatud äh, nii-öelda peibutusvahenditega kõikides piirkondades äh, neid üldeesmärke täita Need üldeesmärgid tegelikult on väga tähtsad selleks, et parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet. ma toon ühe näite. kui üks meie eesmärkidest on see, et suurendame alternatiivsete energiaallikate kasutamist kogu energia tootmisest kahekümne protsendini ja et me ka energiatõhusust parandame siis ei tee me seda mitte ainult sellepärast, et meil on üleilmsed äh, kliimakaitse eesmärgid, vaid on ka teisi nüansse, mis on äh, võrdväärsed. ja kui te vaatate Euroopa Liidu kaubandusbilanssi, siis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ainult kaupade ja teenuste puhul oli meil ülejääk kolmsada viisteist või kolmsada seitseteist miljardit. ja et seda seepärast, et me sõltume maavaradest, eriti naftast ja maagaasist. ja kui see nüüd maha võtta, siis me nägime, et tegelikult puudujääk oli hoopis sada viis miljardit. nii et me peaksime ka selle mõõtmega arvestama. aga ma ütlen ju ka täiesti siiralt, et tegemist on äh, Euroopa poliitilise Achillese kõõlesega ja me tõesti sõltume maavaradest ja väga valusalt äh, näitavad praegused arengud Ukrainas, äh, mis võib juhtuda, kui me sõltume maavaradest, mida meil ei ole. ja sellepärast peaks meie eesmärgiks olema seda olukorda muuta. mõeldes nüüd selle peale, et äh, meil ei ole piisavalt maavarasid Euroopas, tuleb meil hoolitseda selle eest, kuidas leida kompensatsioonimeetmeid ning alternatiivseid energiaallikaid tuleks rohkem kasutada. ja me peaksime keskenduma just üha rohkem ka energiatõhususe peale. sest näiteks äh, hoonete isoleerimine väga palju mõjutab ka seda, kui palju energiat me tarbime ja tegelikult niimoodi ka meie kaubandusbilanssi. selleks, et seda eesmärki täita, selleks, et meie positsiooni rahvusvahelistes läbirääkimistes parandada. sest mida sõltumatud me oleme, seda julgemalt saame me välja öelda oma arvamuse ja niimoodi need asjad ka üksteisest sõltuvad või siis ka Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, teadusuuringud. me väga palju sõltume ka haruldastest maakidest, neid on väga vähe, aga neid on meil vaja selleks, et äh, et toota kõike, mida meil on vaja ja selleks, et säilitada Euroopa konkurentsivõimet. nii et ka siin jällegi me oleme sõltuvad. mis on meie vastuseks? vastuseks on teadusprogrammid, mille eesmärgiks peaks olema paremaid tehnoloogiaid välja töötada, selleks et välti-, vähendada vaja olevaid maavarasid või meil tuleks välja töötada uusi materjale, kas neid siis kunstlikult toota selleks, et meie sõltuvust vähendada või siis me peaksime leidma uusi tooteid, mida kasutada vana tasemel. ja seda kõike saame me teha üheskoos. ja just sellepärast ka tulevikus äh, äh, teeb regionaalarengu poliitika koostööd Horisont kaks tuhat kakskümmend programmiga. me peame ka tõesti ajusid nii-öelda jagama meil on väga palju erinevaid rändevoogusid ähm, Euroopa Liidus, me näeme, et ühiskonna kõige nutikamad pead liiguvad ühest piirkonnast teise. Leedu ja Läti on pea kümme protsenti oma elanikkonnast pärast liitumist Euroopa Liiduga kaotanud ja suure tõenäosusega mitte just kõige halvemat osa äh, ka Rumeeniast on kaks miljonit inimest lahkunud. Need inimesed on läinud teistesse liikmesriikidesse tööle ja sellepärast ähm, tuleb meil tõesti sellest ajude äravoolust ära kujundada pigem selline ajude ringlemine Euroopa Liidu sees ja meil on vaja leida ka toetavaid meetmeid ning me peaksime ka teatud temaatilise keskendumise ette nägema ja jällegi peame keskenduma eesmärkidele, aga peavad olema ka varem paika pandud tingimused, millest tuleb kinni pidada selleks, et vahendeid kasutataks tõesti selleks, et eesmärke saavutada. peab olema täiesti selge, milleks siis lõppude lõpuks seda raha kasutatakse. tegemist on suure kvaliteedihüppega igalt äh, piirkonnalt, neid on kokku kakssada seitsekümmend neli, nõuame me, kus äh,, aru selle kohta, kus asuvad nende kõige tugevamad küljed, kuhu tuleks investeerida. kui mõni riik saab näiteks äh, taristu toetamiseks investeeringuid, siis tulevikus ei ole enam nii, et me vaataksime üksikuid projekte eraldi, me teeme küll seda, aga eelkõige me vaatame, milline strateegia seisab nende investeeringute taga. nii et äh, vaja on siis korralikku transpordistrateegiat, kuidas raudteed, maanteed, sadamad, lennujaamad ähm, ja veeteed omavahel ühendatakse. see kõik peab olema olemas, me peame nägema, et on olemas korralik transpordivõrk ja alles siis on võimalik investeerida. ehk äh, projektid on loodud strateegiate täitmiseks, mitte vastupidi. ja siin soovin tänada siinkohal soovin tänada ähm, Euroopa Parlamenti Regionaalarengu Komisjoni selle eest, et nemad hoolitsevad teatud piirmäärade, minimaalsete piirmäärade täitmise eest. Nad on need paika pannud ja nad hoolitsevad selle eest, et teatud osa vahenditest läheb tõesti keskkonnakaitsesse, energiatõhususe parandamas, parandamisse, alternatiivsete energiate, allikate kasutamisse. see on just see, mis minu jaoks on tähtis ja ma leian, et ka teie riiklike parlamentide saadikud vastutate eest, vastutate selle eest, nimelt rakendamine me peame liikmesriikidega just praegu läbirääkimisi programmide üle ja iga kord öeldakse meile, et peaks olema rohkem paindlikkust. lubage nüüd mulle ausalt öelda, et vahel jääb mulle mulje, et paindlikkust tõlgendatakse öö, äh, niimoodi, et öö, äh, jätke meil käed vabaks kõiges meil on tõesti eh, väga laiapõhjalised võimalused teile antud ja erinevad liikmesriigid võivad tõesti nendest võimalustest oma programmid eh, välja töötada, kuid saage aru, et eh, nende laiapõhjaliste võimaluste kõrval ei saa me rahuldada erisoove, sellepärast et meil on ühine kava, millest tuleb kinni pidada ja tõukefondide vahenditega kavatseme me seda ka teha. ja selleks on ka tähtis, et me läbirääkimistel hoolitseme selle eest ja me peame seda tegema, et mängureeglitest peetakse kinni. kui me soovime neid üldisi eesmärke täita ja sedagi Euroopa maksumaksjate huvides tuleb hoolitseda selle eest, et ähm, vahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt, jätkusuutlikult, võimalikult tõhusalt ja nutikalt. aitäh! aitäh volinikule ja nüüd läheme edasi. nüüd saavad sõna kaks kolleegi, kaks raportööri Euroopa Parlamendist, kõigepealt Lambert van Nistelrooy ja siis Jan Olbricht. ja härra van Nistelrooy, teil ei ole rohkem kui viis minutit Eh, suur aitäh, proua Hübner, mul on väga hea meel, et ma näen siin eh, vähemalt eh, viiteist regionaalkomisjoni liiget. see arutelu on olnud üks väga oluline Euroopa Parlamendis mõned inimesed kuskil viis aastat äh, ütlesid, et kas minna üldse edasi ühtekuuluvuspoliitikaga sellisena, nagu see meil on. kas me kaasame kõik Euroopa regioonid või anname raha ainult vaesematele piirkondadele, et nad ühisturul kohaneksid? selle arutelu tulemuseks on äh, uus reformitud ühtekuuluvuspoliitika kogu Euroopale mitte ainult vaesematele piirkondadele, meil on uut tüüpi poliitika, me räägime praegu kriisist, äh, mis on toonud kaasa suure tööpuuduse. tööpuuduse näitajad on äh, kohutavalt kõrged mitmetes liikmesriikides sellele probleemile on vaja reageerida, on vaja reageerida uutmoodi ning me oleme tõesti läbi mõelnud need põhimõtted, millele me tugineme. minu jaoks kõige olulisem on solidaarsus, solidaarsus rikkamate Euroopa Liidu osade ja nende osade vahel, mis arenevad. nagu volinik ütles, on lubamatu, et mõned Euroopa piirkonnad on äh, praegu kaotamas parimat osa oma elanikkonnast, äh, oma noori, kes lähevad mujale Euroopasse. Äh, näiteks võtame Portugali. me nägime Portugali puhul, et poliitika ei toimi hästi Portugalis on rohkem kiirteid ühe inimese kohta kui Saksamaal aga äh, iga kuu kümme tuhat inimest lahkub Portugalist. me, me peame oma poliitika ümber mõtlema me oleme äh, kuulnud suurepäraseid lubadusi liikmesriikide juhtidelt, äh, Lissaboni strateegia, kuidas Euroopa saab äh, kõige haritum, kõige konkurentsivõimelisem, kõige tehnoloogilisemalt arenenud piirkond, aga sellest ei tulnud midagi välja. sellepärast, et keegi, inimestel puudus omanikutunne selle tegevuskava suhtes me viisime läbi Lissaboni strateegia hinnangu ja siit äh, leidsime, et keegi ei leidnud, et see oli nende strateegia. meil on vaja sellist mitmetasandilist lähenemist. kui Euroopa tahab olla arukam, keskkonnasõbralikum, jätkusuutlikum ja inimestele tööd luua, äh, siis on vaja äh, uut lähenemist regioonide ja linnade tasandil, liikmesriikide tasandil, Euroopa Komisjoni tasandil ja seda me olemegi läbi nende partnerluslepingute teinud. veel üks asi. meil läks vaja kaheksakümmend triloogi äh, selleks, et see kokkulepe saavutada ja kas see oli hea või halb, see oli hea, sellepärast et aasta tagasi liikmesriigid ei olnud veel valmis leppima sellega, et on ka teistsugune tegutsemisviis Äh, nemad lootsid, et asjad lähevad edasi nii nagu ennegi. Äh, võetakse see rahasumma, mille osas on kokku lepitud ja siis tehakse sellega, mida tahetakse. meie soovisime teistsugust lähenemist me soovisime temaatilist äh, lähenemist ja kindlaid lubadusi ja nüüd, kus me oleme neid partnerluslepinguid ette valmistanud, Äh, siis äh, need hõlmavad järgmist seitset aastat äh, ja on seotud konkreetse lähenemise, konkreetse strateegiaga ja veel kõige selle taga on arukas spetsialiseerimine. arukas spetsialiseerumine on uus mõiste Äh, millel on üsna pikk ajalugu tegelikult, sellepärast et äh, väga paljudel piirkondadel on olnud oma innovatsioonikeskused. aga pärast ähm, äh, seda, kui Lissaboni leping tõi sisse ka territoriaalse ühtekuuluvuse, tahame me ühendada need äh, regioonid, mis mingi tegevuse vallas on tõesti kaugele jõudnud, näiteks nanotehnoloogia, autotööstuse vallas, tahame need ühendada algatustega teistest Euroopa piirkondadest ja ühendada siis niimoodi teadusarengud, hariduse, äh, parimad äh, kogemused, mis meie ettevõtetel on, tahame need kõik kokku liita, niisiis äh, arukas spetsialiseerumine on nüüd eeltingimus. enne kui millegagi üldse saab algust teha, on iga riik kohustatud siis esitama oma projektid selleks, et me saaksime tõesti kõiki neid komponente omavahel ühendada. nagu ma ennist juba ütlesin, kukkus Lissaboni strateegia läbi. ning see, mida me praegu üritame teha ja, ja see sõnum, mis meil on liikmesriikide parlamentidele, on pidage arutelusid oma valitsustega, sest et ei saa olla niimoodi, et et ministeeriumid või ministrid üksi midagi ette valmistavad, seda tuleb ette valmistada koostöö regioonide, linnade, ülikoolidega ja nagu ma ütlesin, tuleb kaasata mitte ainult äh, regionaalfondi ja teisi, teisi fonde, mis sellest määrusest väljapoole jäävad, vaid ka Horisont kaks äh, tuhat kakskümmend, LIFE programm ja teised asjad. niisiis lõpetuseks äh, tahaksin öelda, et me oleme üritanud mõista või aru saada Äh, sellest, et vaja on uut poliitikat, et midagi on vaja järgnevatel aastatel ette võtta. võib-olla mm, see on ainult sissejuhatus siin, aga võib-olla järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal me peame vaatama, kuhu me nende arengutega oleme jõudnud ja ma loodan, et me saame siis ka esimesed tulemused sellest sihipärasemast uuest ühtekuuluvuspoliitikast aitäh ja viimasena saab sõna Jan Olbricht, kes on Regionaalfondi raportöör. ja ka viieks minutiks. aitäh. ma teen tõesti väga lühidalt, teie olete seadusandjad ja meie oleme seadusandjad. me tegutseme erinevate äh, vahenditega, meie praegu tegutseme määrustega. nagu te teate, määrus jõustub Äh, riiklikul tasandil ilma mingite rakendusmeetmetega. ja seetõttu on meil vaja koostööd liikmesriikide parlamentidega, sellepärast et liikmesriikide parlamentidel ei ole mingeid äh, volitusi vastu võtta rakendusmenetlust äh, nende määruste osas. meil on äh, iga fondi kohta oma määrus. Lambert äh, van Nistelrooy äh, on ühissätete määruse äh, Äh, raportöör, siin on härra Postiniaru, kes on üks, ühe fondi raportöör, siin on äh, raportöörid, kes äh, tegelevad territoriaalse koostööga ja nõnda edasi. tahaksin rõhutada mõningaid elemente sellest määrusest, mis on väga oluline, mida on vaja erinevatel tasanditel ellu rakendada. kõigepealt me oleme sisse toonud kolme tüüpi regioonid ma ei pea siin silmas siis äh, regioone halduslikus mõttes, vaid äh, NUTS tasemete kontekstis. Äh, niisiis selline uus liigitus on väga oluline mõnedele liikmesriikidele ja meil on ka selliseid regioone, kes siis vähem arenenutest on saanud nüüd rohkem arenenuteks. ja kõik need regioonid, kes äh, Äh, kuulusid siis sellesse gruppi, kus äh, abi hakati järjest vähendama, nagu näiteks Saksamaa on nüüd siis enam arenenud regioonide kategoorias. lugege seda teksti väga hoolikalt, sest erinevalt, äh, sõltuvalt sellest, millisesse kategooriasse regioon kuulub, on kehtestatud nende jaoks ka erinevad tingimused. kontsentratsioon sõltub ka sellest, millist tüüpi regiooniga meil on tegemist Äh, erinevad äh, kontsentratsioonid äh, endistele vähem arenenutele ja praegustele rohkem arenenule, nagu näiteks mõned piirkonnad Poolas, samuti see puudutab mitmeid liidumaid Saksamaal küsimus on selles, milline on see kontsentratsiooni sase viiekümnest protsendist kaheksakümnele protsendile või vähemalt kahe, kaks temaatilist eesmärki tahaksin teile meelde tuletada innovatsiooni, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, VKT-d, energiatõhusus, väikesed heitmed me oleme sisse seadnud igat tüüpi regiooni jaoks miinimumenergiatõhususe nõuded, kaksteist protsenti kõige vähem arenenud piirkondades, aga Äh, kui kasutatakse ka ühtekuuluvusfondi vahendeid, siis võib see protsent olla veelgi kõrgem, üleminekuregioonide jaoks viisteist protsenti ja enam arenenud piirkondade jaoks kakskümmend protsenti. Äh, need protsendid on väga olulised, sellepärast et riiklikul tasandil saab neid muuta äh, samuti on väga oluline, millist liiki investeeringuteks võib raha taotleda Eh, me oleme selle teksti kallal töötanud peaaegu kaks aastat, peaaegu kaks aastat oleme käsitlenud erinevaid investeeringuid, mis oleksid abikõlbulikud, üksikasjadesse ma praegu ei lasku, sest mul on ainult viis minutit aega. aga igatahes lugege seda dokumenti väga tähelepanelikult, eh, eh, tehke endale selgeks, kuidas selle õigusakti teksti tõlgendada. mis tahes vead tõlgenduses, näiteks abikõlbulikkuse kriteeriumite tõlgendamises tekitavad väga palju tulevasi probleeme. nii et, et meie tegime tõesti väga tublit tööd ja veel üks asi, mida ma tahaksin rõhutada. me oleme palju rohkem organ-, orienteeritud ka linnadega seonduvatele küsimustele, näiteks sellised jätkusuutlikud äh, linnadele suunatud tegevusmeetmed Äh, uute meetodite kasutusele võtmine. Need on äh, siis need äh, paljud uued elemendid, mis ühtekuuluvuspoliitikasse sisse on tulnud. ja veel üks viimane asi. meil on teatud probleeme. Euroopa tasandi õigusaktid ühtekuuluvuspoliitika vallas on väga üksikasjalikud tegemist ei ole lihtsalt äh, tühja sõnamulinaga, tegemist on tõesti väga tehniliste konkreetsete üksikasjadega ning meil on vaja väga selget äh, ühtset tõlgendust selleks, et vältida vigasid ühtekuuluvuspoliitikas, aitäh! aitäh ja nüüd anna, alustame arutelu ja paluksin äh, kõiki, kes sõna tahavad, et endast ka märku annate siis me teame, kui palju aega me saame kõigile eraldada. ning äh, kolleegid Euroopa Parlamendist, palun andke ka märku, kui soovite sõna võtta. ja kõigepealt Austriast äh, härra Birkelhuber uh,. Äh, danke, Frau Vorsitzende, hier. suur tänu, proua esimees, istun siin. suur tänu Teie sõnavõtud olid väga huvitavad. tahaksin tervitada ka meie volinikku ja tänan kutse eest, mis saadeti riiklikele parlamentidele. ka mina tahaksin veel kord toonitada neid võimalusi ja seda nii tööhõive alal kui ka konkurentsivõime parandamise alal. volinik mainis siin alternatiivseid energiaallikaid aga mul on siiski mõned küsimused. eriti just kriisi ajal ja siin toodi ka mõned näited, te mainisite Portugali kiirteid. mul on ka üks väga hea näide Kreekast, kus äh, umbes kolmkümmend tuhat noort inimest äh, on läinud tagasi maapiirkondadesse selleks, et äh, väikeseid majanduslikke projekte alustada ja sellepärast ma tahaksin just tähelepanu pöörata väikestele projektidele, väikestele ettevõtmistele. sellepärast, et ähm, investeeringute puhul on ikka ja jälle tähtis ka see tõesti, et me tõesti ratsionaliseeriksime. ja ratsionaliseerimise kaudu on meil võimalik ka äh, tööhõivet parandada. vaadakem kas või põllumajandust, eriti nendes liikmesriikides, kus tööpuudus on suur, nii et ma tahaksin tõesti teada, kuidas see rakendamine käib ja siis need partnerluskokkulepped, kas partnerluskokkulepete raames komisjon ei võiks ka mõelda sellele, et ta analüüsiks mõju tööhõivele ja vaataks, kas meil oleks võib-olla investeerimis, investeerimisprojekte äh, Äh, kohandada vastavalt sellele. minu arvates on see väga tähtis. parlamendisaadikute roll. seda üleskutset olen kuulnud, suur tänu selle eest. ka, ja ütlen seda kui saadikuna, kes ka piirkondlikes foorumites on aktiivne. et ei tasu alati äh, ministeeriume sundida tähtis on see, et ministeeriumid annaksid meile rohkem informatsiooni just parlamendi tasandil ja see oleks ka olnud üheks suureks võimali-, võimaluseks. ehk et näiteks oleks pandud kirja see, et partnerluslepinguid tuleks läbi arutada lõpp, protsessi lõpus ka riiklikes parlamendis, sest niimoodi oleks kõik osapooled, kõik kõik äh, tasandid äh, piisavalt kaasatud. minu arvates see kahjuks praegu niimoodi ei ole. kui on aga komisjonil ettepanekuid selle kohta, kuidas me saaksime aktiivselt panustada, siis oleme seda ka valmis tegema. Thank you very much from the Nether-. suur tänu nüüd äh, proua Lukas äh, Hollandist suur tänu, proua esimees, kõigepealt suur tänu küllakutse eest, väga oluline on mõtteid vahetada antud teemal teiste liikmesriikide kolleegidega ja enne kui ma oma kõne juurde lähen, tahaksin ma teha ühe protseduurilise märkuse. Hollandi parlamendis saavad külalised kõigepealt sõna ja suur tänu, et te andsite meile võimaluse samamoodi käituda ka siin ja tahaksin teistesse komisjonidesse ähm, sama so sõnumi saata ja et julgustataks liikmesriikide parlamentide esindajaid kõigepealt sõna võtma, enne kui sõna saavad Euroopa Parlamendi kolleegid. Hollandi parlament on üldiselt ühtekuuluvuspoliitika arutelu tulemustega rahul. pakett keskendub uuendustele ning teadmiste arendamisele ja jagamisele. just seda on vaja selleks, et Euroopa oleks konkurentsivõimelisem osalt sellepärast, et mina esitasin parlamenti vastavasisulise eelnõu, on Hollandi eesmärgiks ühtekuuluvus ja tõukefondide osas keskendunud äh, just nimelt teadusuuringutele, haridustegevusele ja innovaatilistele projekt-, projektidele. me tahaksime, et komisjon keskenduks ka Horisont kaks tuhat kakskümmend projektides haridus- ja teadusarengute programmidele selleks, et hoogustada tõukefondide kasutamist nendel eesmärkidel ja seega selle kahe poliitika valla vahel on seosed loodud. Euroopa regioonid saavad tõesti anda oma panuse teadmistepõhisele majanduskasvule ja nüüd härra Van Nistelrooy, minu kaasmaalane, suur tänu, et te sellel väga-väga pikal läbirääkimiste protsessil, mida te juhtisite, olete nii hea tulemuseni jõudnud. ühtekuuluvuspoliitika peaks looma võimalusi, mitte kompenseerima puudujääke. ja seega Hollandi parlament arvab, et tõukefondide vahendeid tuleks veelgi kärpida. meil on hea meel, et ex-ante ja makromajanduslikud tingimused on sisse toodud sellesse poliitikasse, suur tänu! suur tänu ka selle eest, et äh, pidasite kinni äh, seatud ajapiirangutest. härra Carlos Costa Neves järgmisena Portugalist, palun. suur tänu, proua esimees, tere pärastlõunat kolleegidele, ma tahaksin öelda, et ma tervitan taolisi algatusi, nagu seda on tänane, kus tuuakse kokku siseriiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmed. Portugali parlament on neid keerulisi läbirääkimisi väga pinevalt jälginud ja meil on tõesti väga hea meel selle üle, et uus mitmeaastane finantsraamistik võeti eelmisel nädalal vastu ma arvan, et äh, me peaksime leidma viisi, kuidas see raamistik ka hakkaks äh, toimima ja seda tuleks teha niipea kui võimalik. sellepärast, et äh, tööpuudus kasvab ja noorte seas eriti vaesus levib Euroopa Liidus ning äh, see ei lähe kokku meie Euroopa visiooniga. nii et äh, ma olen nõus äh, selle prioriteediga, et keskenduma peaks majanduskasvule ja töökohtade loomisele. ja see sõnum, mida ma tahaksin ähm, siis siin edastada, on see, et me peame nüüd väga kiiresti liikuma edasi vastuvõtufaasist üksikute projektide puhul aga me peaksime asju tegema korralikult äh, ja õigel ajal. ei ole sobiv see, et operatiivprogrammid aastal kaks tuhat viisteist jõustuvad, nad peavad juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, tööle hakkama rahastamine tuleb tagada ning kodanikud peavad tundma, et nendel algatustel on ka mingisugune mõju nende olu, elule. just niimoodi peaks asjale lähenema ja meie hea meelega osaleme selle eesmärgi täitmisele. suur tänu, Hispaania! härra Fernandes Hispaaniast, palun. suur tänu, proua esimees austatud regionaalkomisjoni liikmed meie jaoks on suur au osaleda tänasel komisjoni kohtumisel ja e-, esindada siin Hispaania parlamenti. siin on ka minu kolleeg härra Manchella sotsiaaldemokraatide seast. tegemist on meie jaoks väga olulise võimalusega mõtteid vahetada nii olulise komisjoniga, kui seda on Regionaalpoliitika Komisjon et millised on tuleviku väljavaated äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia äh, võtmes. ma kutsuksin üles kõiki regionaalkomisjoni liikmeid korraldama taolisi kohtumisi sagedamini. liikmesriikide parlamendide ja rahvusparlamendi ja vabandust, Euroopa Parlamendi vahelised suhted võivad olla väga kasulikud. ja ma tahaksin rõhutada seda, kui olulised on äh, kõige äärepoolsemad alad Euroopa Liidus, mina esindan just nimelt sellist ning neid tuleb, tuleks äh, eraldi kohelda, selles ei peaks nähtama nagu mingisugust almust, vaid see peaks olema eesmärk arengu tagamiseks, selleks, et oleks võimalik teatavaid äh, puudujääke nendes piirkonnades heastada, nii et ma tahtsin rääkida kõige äärepoolsematest aladest, see on vajadus nende piirkondade jaoks, mitte mingisugune almus teiste poolt. ja räägiksin paari sõnaga ka sotsiaalmajandusest. ilma sotsiaalmajanduseta ei ole võimalik rääkida tõsiseltvõetavast ühtekuuluvusest ma tahame sotsiaalmajandust äh, praegustel rasketel aegadel kindlasti toestada, sellel võib olla määrav roll. ja minu meelest äh, on see täiesti vastavuses Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega. nimelt meie jaoks on kõige suuremaid riske sotsiaalne tõrjutus ja vaesus, me peame kuidagi kakskümmend miljonit inimest äh, tooma praegu sellisest olukorrast välja nii et äh, proua esimees, kallid kolleegid, paluksin erikohtlemist äh, kõige äärepoolsematele aladele, aga mitte almusena. ja selliseid kohtumisi peaks kindlasti olema rohkem, ähm, selleks et ühtekuuluvuspoliitikat toestada ja me tahaksime, et Euroopa Liit äh, teeks siduvaid avaldusi sotsiaalmajanduse kohta. suur tänu ja nüüd sõna Euroopa Parlamendi kolleegile härra Angurakis, palun. suur tänu, proua esimees. kuulasin väga tähelepanelikult kõiki sõnavõtjaid ja mul tuleb öelda, et äh, härra Haani sõnavõtt oli jällegi imepärane. pärast seda, mis ta ütles, jäi mulle mulje, et kõik need arutelud, mida me äh, peame nende puhul peame me jõudma ühele lõppjäreldusele, et meil tegelikult ei ole enam mitte mingit ühtekuuluvuspoliitikat. ühtekuuluvuspoliitika sellisel kujul, nagu me teda teadsime ja tundsime, seda enam pole. on teatud piirkonnad, mis on suutnud tõesti natukene edasi areneda, aga rohkem mitte. härra Van Nistelrooy, te protesteerite, kuid asjad on täiesti lihtsad. viimase vabandust, järgmise viie aasta jooksul. milliseid erinevusi te kavatsete teha piirkondade vahel ja ka varem, viimase viie aasta jooksul, kas teil oli erilisi programme selleks, et tõesti piirkondade arengut ühtlustada, ei olnud mitte mingit eelarvet, ei olnud mitte mingeid uuringuid, sellepärast et programmid on sellised, kus tegelikult äh, piirkonnad jäetakse eemale ja sellepärast on ka lõhed nii suured. härra Haan, te ütlesite, et väga tähtis on ka võidelda tööpuuduse vastu. just nendes riikides, kus äh, tootlikkus on väga madal, seal on probleemid kõige suuremad. ja teie, härra von Nistelrooy, ütlesite, et on tehtud uuringuid äh, selle kohta, äh, kuidas tööstusettevõtted tihedalt koostööd teevad erinevates liikmesriikides, jah, see on tõsi. Nad on seda ka kogu aeg teinud. aga see uuring ei äh, ei tegelenud üldse vähem arenenud piirkondadega, näiteks Kreeka, Hispaania ja Portugal, need ei ole jõudnud teistele piirkondadele järele jõudnud. hoopis teised on meilt eest ära läinud ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega lõhe suureneb veelgi rohkem. jah, kohe lõpetan tõesti, siin peidetakse asju, jah, võib öelda nüüd küll, et Kreekas on ka teatud Saksa ja Prantsuse ettevõtteid, mis aga teenivad raha just äh, teedeehitusega. kuid just nüüd, paar päeva tagasi said meil neli inimest surma ja teate miks? sellepärast, et ei olnud teed, nimelt äh, jõed tulid üle kallaste, ei olnud teid, mille kaudu inimesed lihtsalt oleksid saanud vee eest põgeneda. tähtis on, et äh, ehitataks koole, et oleks korralik taristu, et meie hooned oleksid äh, maavärinakindlad. Need on need probleemid, millega tuleks tegeleda ja me peaksime lõpetama nende tõrjumise, kes asuvad äärealadel. suur tänu. Äh, ja nüüd proua Mette Hirmi-Tenker. suur tänu, proua esimees ja suur tänu, et lubasite osaleda tänasel kohtumisel. kui me eri, liikmesriikide vahel vahendeid jagame, siis seda tuleb teha vastavalt selli, sellele mudelile, mis arvestab kõikide mm, piirkondadega ka rikkamates liikmesriikides, sest nende suu, nende ees on ju samasugused probleemid nagu vaeste liikmesriikide piirkondade ees praeguse poliitika kohaselt jagatakse rahasid skp järgi antud piirkonnas, mis tähendab seda, et Euroopa Liidu vaestel liikmesriikidel on tohutud eelis ja arvestades ja samas äh, rikkamad liikmesriigid, äh, kes on silmitsi samasuguste probleemidega, näiteks nagu maapiirkondade tühjaks jooksmine, mitte mingit äh, kasu sellest mudelist ei saa. ja seega ma kutsuksin teid üles, kui äh, kalkuleeritakse see, kuidas vahendeid jagatakse, tehtakse seda vastavalt mudelile, mis annab meile võimaluse hinnata teatud maapiirkonna üldtingimusi, ma mõtlen mudelile, mille aluseks on öö, ähm, haridus öö, ähm, tulemuste mm, analüüs, äh, keskmine eluiga, äh, tööhõivemäär, selleks, et meil oleks võimalik aidata kõiki Euroopa Liidu liikmesriike praegustes probleemides ja teha seda võrdsemalt, palun. suur tänu ja nüüd äh, Tšehhi Vabariigist härra Miloš Vistritšil suur tänu, proua esimees. ma tahaksin äh, teid tänada Tšehhi parlamendi nimel, et olete kutsunud meid tänasele istungile. ja ma olen senati regionaalkomisjoni liige ja Visetšina piirkonna endine linnapea, tahaksin ma rõhutada seda, et mitte ainult meie valitsused, vaid ka meie piirkonnad on siin esindatud proua esimees, te ütlesite, et äh, ex-ante makromajanduslikud tingimused on äärmiselt vajalikud äh, edukaks ühtekuuluvuspoliitikaks, teised kõnelejad on sedasama öelnud ja volinik Haan samuti ütles, et kõige jaoks on vaja piisavalt aega. see kõik võib olla tõsi, aga ma tahaksin viidata ühele probleemile, mis meie ette kerkib ikka ja jälle, kui läbirääkimisel on partnerlus äh, kokkulepped ja mis meid teevad täiesti võimetuteks. mõned sellised ex-ante tingimused on seotud Euroopa Liidu direktiividega, mis siis võetakse üle siseriiklikusse seadusandlusesse. ja kui komisjon ei ole nõus sellega, kuidas direktiivi sätted üle võeti, siis eh, komisjon eh, paneb sanktsioonid lõpuks sellele liikmesriigile. kõigepealt saadavad nad aga liikmesriigile vastavasisulise kirja, millele peab liikmesriik vastama, miks nad ei ole läbi viinud eh, korralikku direktiivi ülevõtmist. ja kui liikmesriik vastab sellele, et nad on saanud ajapikendust, siis on meie ees probleem, nii nagu härra Haan ütles. ja see probleem on järgmine komisjonil komisjon ei ole seadnud mitte mingisugust tähtaega, mis hetkeks äh, liikmesriik peab äh, nende kirjale vastama. nii et võtame riigi, mis ei võta direktiivi üle seoses ex-ante tingimustega, näiteks energiatõhususe direktiiv või energiatõhusate hoonete direktiivi ei ole võetud korralikult üle. kui komisjon ei sea konkreetset tähtaega, siis korralikult suhtlus ei saagi käia. ma rääkisin härra Vlašak Oldrichtiga ja härra Vlašakiga ja küsisin ta käest, et kas me ei võiks seda olukorda kuidagi lahendada, parandada seda, sellepärast et kui mõne riigi jaoks on seatud äh, tähtaeg, siis peab ka komisjon sellest kinni pidama. ja see on tõeline probleem, nagu ma ütlesin, partnerluskokkulepete läbirääkimisel, eriti ex-ante ehk eeltingimuste täitmine. kui näiteks tähtaeg on kaks tuhat kuusteist, kui komisjon ei, ei pea, ei vasta konkreetseks äh, tähtajaks meie küsimustele, siis me ei saa ju midagi teha suur tänu ja nüüd Hispaania. härra Lozano, palun. suur tänu, proua esimees. me vaatame ühtekuuluvuspoliitikat üle, mõeldes ka selle raske kriisi peale, kus me praegu oleme Euroopa kodanikud ja Euroopa piirkonnad tunnevad seda kriisi omal nahal väga hästi. Te ju rääkisite ka, et toimub ajude äravool, inimesed liiguvad mujale ja sellepärast on meil väga raske ka konvergentsi eesmärke saavutada, mis on paika pandud kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärk äh,, strateegiaga. kriis lõunapoolsetes riikides tõi endaga kaasa selle, et räägitakse jällegi vaesusest, massilisest tööpuudusest, noortest, kes lahkuvad koduriigist. ja tegelikult ka Kreeka puhul me oleme seda juba kuulnud. majanduslik, majandus ja sotsiaalne, majanduslik ja sotsiaalne äh, ühtekuuluspoliitika saab toimuda ainult makromajanduslike tingimuste alustel. kui me makromajanduslikust tingimuslikkusest kinni ei pea, siis tuleb hoolitseda selle eest, et äh, liikmesriikide valitsused äh, siiski peaksid kinni investeeringulubadustest äh, haridusse ja sotsiaalpoliitikasse. Need on kõige tähtsamad valdkonnad, kui me soovime Euroopa piirkondi üles ehitada. kui me ei ole võimelised makromajanduslikust tingimuslikkusest äh, kinni pidama, siis läheb olukord tegelikult veelgi hullemaks. me peame lähtuma sellest põhimõttest, et äh, majandus teatud äh, Lõuna-Euroopa riikides on saanud uue sotsiaalse mõõtme. me ei saa enam rääkida mitte ainult majandusest, vaid me peame rääkima ka inimarengu indeksist, vaesusest ähm, ja arengust. ning ma tahaksin volinik Haanilt küsida järgmist. kas te leiate, et oleks võimalik makromajanduslikku tingimuslikkust äh, paindlikult tõlgendada, nimelt niimoodi, et ka lõunapoolsetel riikidel õnnestub äh, seda kõike, äh, arvestades rasket olukorda, siiski rakendada ja järgmisena Joosef Ekkes äh, Ungari parlamendist. tere, härra volinik kaks ja pool aastat Äh, mis on möödunud, on olnud väga äh, rasked ja palju aega on läinud otsuste langetamiseks. Äh, ja ka komisjon tegeles sellel nädalal siis põllumajanduse ja regionaalarengu vahendite eraldamisega ning ma tahaksin avaldada tunnustust komisjonile Eh, komisjoni tegevuse tulemusena saab eh, Ungari eh, kolmkümmend viis miljonit eurot tule, tulevaseks perioodiks. tegemist oli väga olulise tähtsusega otsusega sellega, et käibemaks on ka nüüd nende abikõlbulike kulude all ning liikmesriigi poolne finantseerimine on läinud kaheksakümne viie protsendi peale ja nõnda edasi tegemist on tõesti olulise edusammuga ja oluliste summadega selleks perioodiks. ma olen täiesti veendunud et, et äh, kuuskümmend protsenti vahenditest äh, tuleb ära kasutada selleks, et taaskäivitada majandust, äh, selleks, et luua töökohti. Ungaris on tööpuudus juba peaaegu üle üheksa protsendi regioonide küsimus on äh, samuti selle otsusega käsitlemist leidnud. Äh, Ungari äh, piirkonnad, Budapest näiteks seal on rahastamise olukord muutunud ja arengud on olnud positiivsed. Need summad, mida Ungari kulutab tööhõiveks, Äh, teadusuuringuteks, innovatsiooniks äh, on äh, eelarves kasvanud. väga oluline on ka see, et Äh, kuueteistkümne programmi asemel on nüüd üheksa programmi, mida Ungari saab ellu rakendada. mina olen äh, sellega rahul äh, ning nii Euroopa Komisjon kui ka parlament võib olla rahul sellega, et tähelepanu on pööratud keskkonnakaitsele, veekaitsele, need on, on muutunud prioriteetideks. väga hea Äh, et Euroopa Liit on astunud vajalikud sammud, et on üles näidanud algatust, äh, mida teised piirkonnad, USA, Hiina pole veel teinud. Äh, toiduainetega varustamise kindlus on samuti prioriteetne küsimus tulevastele põlvkondadele tulevasi põlvkondi silmas pidades tuleb tagada jätkusuutlik areng Äh, väga oluline on loomulikult töökohtade loomine ning siin tahaksin ühte asja rõhutada. Äh, Ungari saadikuna, äh, kes ma arvan, et me peaksime palju rohkem rõhutama teadusparkide loomist selleks, et kaitsta, et patendid jääksid Euroopasse teised äh, piirkonnad on palju paremas seisus äh, ja ma arvan, et sellele tuleks keskenduda, nagu ma ütlesin, Ungari majandus äh, Ungaris on tööpuudus vähenenud, viimaste andmete põhjal on see üheksa protsendi piires. Ungari on äh, astunud väga jõulisi samme ja tulemused ei ole ennast oodata lasknud. Äh, suur aitäh, äh, proua esinaine ning tahaksin avaldada veel kord tunnustust volinikule ja komisjonile selle üle, mida nad eelarvega tegid, aitäh. Thank you now from European Parliament from Romania, Josip Matula. mulțumesc, doamnă președinte sigur voi încerca să sintetizez, să nu... härra Matula järgmisena Euroopa Parlamendist, teen nii lühidalt kui võimalik ja ei hakka kordama neid asju, millest siin juba kõneldi. Äh, õigusloomealane pakett, mis äh, puudutab tulevast programmeerimisperioodi, on lõpuks vastu võetud. ühtekuuluvuspoliitika äh, peaks hakkama toimima nii kiiresti kui võimalik, selleks et tõestada oma tõhusust. peatuksin kahel aspektil, mis minu arvates on väga olulised eriti äh, vähem arenenud piirkondade jaoks. eduaruannete seitse ja kaheksa järeldustest ning äh, raportist, mis puudutab kahe tuhande seitsmenda kuni kahe tuhande kümne, kolmeteistkümnenda aasta finantsprogrammide ellurakendamist, võib järeldada, et äh, majandus- ja rahanduskriis äh, on lõpe, lõpetanud äh, lähenemisprotsessi või on selle isegi vastassuunda pööranud, äh, erinevused liikmesriikide vahel on muutunud veelgi suuremaks. seega on lõpule jõudnud pikk periood, mille jooksul need erinevused, mis puudutasid SKT-d ühe inimese kohta ja tööpuudust märkimisväärselt Euroopas vähenesid. loomulikult nõrgemad Euroopa Liidu piirkonnad olid need, kes esimesena kannatasid ja kannatasid kõige rohkem. seetõttu ma leian, et meil Euroopa institutsioonidel, samuti liikmesriikide institutsioonidel, rahvusparlamentidel, liikmesriikide valitsustel tuleb keskenduda kahele asjale. kõigepealt partnerluslepingutele, tahaksin küsida, milline on asjade seis partnerluslepingutega? liikmesriikidega sõlmitavate partnerluslepingutega. sellepärast, et need peaksid jõustuma esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist, nii et, et tahaksin siin äh, häirekella lüüa ja juhtida tähelepanu partnerluslepingutele ning teiseks alternatiivsed rahastamisvahendid äh, äh, keskpikas ja pikemas perspektiivis majanduse arendamiseks Eh, see on eriti oluline uute liikmesriikide jaoks, eh, kus eh, kriis on praktiliselt blokeerinud kõik need alternatiivsed rahastamisvahendid. me tunnistame seda, ütleme seda siin Euroopa institutsioonides välja, pangad on kriisi käest päästetud, aga pangad ning kas pangad ja muud rahastusasutused on valmis äh, Äh, toetama nende liikmesriikide majandusarengut, uute liikmesriikide majandusarengut, et ka need riigid saaksid kriisist välja. ma arvan, et see on samuti väga oluline ning äh, me peaksime selle pärast muret tundma, samuti peaksid selle pärast muret tundma liikmesriikide parlamentide esindajad. komisjon avaldas just raporti kus äh, tegeldakse just nimelt selle teemaga Euroopa majanduse pikaajaline rahastamine. ja veel äh, tahaksin lõpetuseks äh, õnnitleda kõiki neid inimesi, kes selle õigusloomepaketi heakskiitmisega tegelesid ja nüüd läheme Itaaliasse. Itaalia senatist Tommaso Curro, palun. suur tänu, proua esimees. suur tänu selle kohtumise korraldajatele, et tegemist on tõesti suurepärase võimalusega selleks, et mõelda Euroopa Liidu tulevase ühtekuuluvuspoliitika peale. ühtekuuluvuspoliitika vahendid on moodustavad väga suure osa Euroopa Liidu eelarvest ja sellepärast on väga tähtis äh, mõelda ühtekuuluvuspoliitika strateegiate peale, sest ta mängib strateegilist rolli Euroopa Liidus ja seda just ajahetkel, mil majandus- ja rahanduskriis on tabanud väga paljusid liikmesriike. osades liikmesriikides on näha korralikku majanduslangust ja lõppu pole kuskilt paista. ühtekuuluvuspoliitika vahendid, mis, mille üle räägiti läbi aastatel, räägiti läbi nüüd aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, neid vahendeid kärbiti kaheksa protsendi võrra. see kohe kindlasti ei ole hea. arengulõhede ületamiseks ja mm, elustandardi mm, ühtlustamiseks mm, on väga tähtis kinni pidada Euroopa lõimumispoliitika eesmärkidest Itaalia on üks nendest riikidest, kus on erinevused väga suured. Põhja- ja lõunapiirkonnad on väga erinevalt arenenud. isegi kui me juba aastaid panustame rohkem Euroopa Liidu eelarvesse, kui tagasi saame, siiski soovime me, et ühtekuuluvuspoliitika jääks alles kui üks tähtsamaid telgi ja me tõesti oleme poliitilisel tasandil kui ka õigusloomelisel tasandil äh, kaasa aidanud sellele, et leida piisavalt vahendeid ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja selleks, et saavutada e-, paika pandud eesmärke. me üritame leida ka erinevaid vahendeid selleks, et tootlikkust suurendada ja väga tähtis on, et me teeksime vahet arengu ja tootlikkust suurendavate meetmete vahel. ja Itaalia valitsus üritab siin ka erinevaid osapooli vastutama panna, eriti just kohalikul tasandil, samamoodi nagu ka piirkondlikul tasandil, selleks et äh, parandada äh, meie maksevõimet. siin on mainitud juba erinevaid meetmeid meet äh, selleks, et võidelda ebatõhususe vastu. me üritame ka nii kiiresti kui võimalik äh, paika panna piiratud arvu prioriteete selleks, et hoolitseda selle eest, et me äh, tõesti kasutaksime vahendeid võimalikult äh, tõhusalt ja aitaksime parandada ka tööhõivet peale selle on otse loomulikult väga tähtis rääkida ka tingimuslikkusest. mõned eelkõnelejad tegid seda ka juba. eriti tähtis on see, et makromajanduslik tingimuslikkus oleks paika pandud majandusjuhtimise kaudu. on täiesti selge, et raskustesse sattunud riik on hädas ka nende tingimuste täitmisega. ja majanduskriis tegelikult veelgi halvendab seda olukorda, see tähendab seda, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kas ei maksta enam üldse välja või neid makstakse ainult osaliselt välja. ja see toob endaga kaasa nõiaringi, äh, millest ei ole enam võimalik välja tulla. Need riigid satuvad tõesti ka kohe majanduslanguse spiraali ja tõesti, me peame hoolitsema selle eest, et leiame mõistlikke lahendusi liikmesriikide jaoks, sest muidu võib see endaga kaasa tuua selle, et Euroopa Liidu institutsioonid seisavad, Euroopa Liidu institutsioonid on täiesti võimetud ja tegelikult kasvu- ja stabiilsuspakt on juba üks kriitilisemaid äh, elemente ja ma ei taha, et neid elemente juurde loodaks. tähtis on just, et ähm, jätkaks väljamaksete tegemine nende vahendite puhul, millega soovitakse lõimumist suurendada ja lõhesid vähendada. nii nagu ka Kreeka kolleeg seda ütles. Madame Dana Reisnitsa. nüüd siis äh, Läti äh, ja teie esindaja, palun. suur tänu, proua esimees. mul on äh, väga hea meel meie seisukohta väljendada. Euroopa Liidu jaoks on kõige suurem väljakutse kindlasti see, kuidas äh, tagada liikmesriikides äh, jätkusuutlik majanduskasv ja loomulikult on ühtekuuluvuspoliitika kasvu instrumendiks ja sellepärast on oluline vahendid fokusseerida konkreetsetele eesmärkidele ja seostada need tulemustega. Äh, loomulikult äh, on mõistlik äh, see, et rahad ei saa tulla ainult kaasfinantseerimisest ehk Euroopa Liidu vahenditest, aga meil on vaja väga selget plaani selle kohta, kust äh, tuleb välja see, kuidas liikmesriigid lisavad omalt poolt vahendeid Euroopa kavadele ja Euroopa vahenditele. kuid ühtekuuluvusfondi vahendite eesmärgiks on äh, tagada see, et äh, vähem arenenud piirkonnad jõuaksid järele oma arengutasemes äh, arenenumatele piirkondadele. kuid selge on see, et äh, täpselt ühesugused meetmed kõigile alati ei sobi ja seega me peame olema paindlikud ja arvestama iga liikmesriigi eri äh, olukorraga, eriti sellistes olukordades, kus poliitiliselt Äh, vastutav parlament ja ühiskond on omavahel selles kokku leppinud. Lätis on ka loomulikult probleeme, kuid äh, me oleme näidanud seda, et meil on õnnestunud kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta kriisist välja tulla peaasjalikult sellepärast, et me oleme väga mõistlikult kasutanud Euroopa Liidust tulnud vahendeid. järgmisel programmiperioodil on meie töö aluseks äh, välja arendatud riiklik arengukava, tegemist on nii-öelda planeeringuga, mis on otseselt seotud kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. selle plaani strateegiline visioon lasub detailsel suurte vajaduste analüüsil ja lahendused, selles osas ma tahaksin rõhutada, et investeeringud infrastruktuuri, keskenduvad pikaajalistele tulemustele ja pikaajalisele arengule ja seega me tahame rõhutada seda, et siseriiklike huvidega tuleb arvestada ja loodetavasti koostöö sujub meil Euroopa Komisjoniga läbi partnerluskokkulepete. ja et meil õnnestub vahendeid tõesti senisemalt, tõhusamalt ja ka õigeaegselt kasutama hakata. suur tänu esimese vooru viimane kõneleja on äh, Horvaatia kolleeg. Äh, teil on sõna, palun. suur tänu, härra Pandek, ütleb härra Pandek minu eelkõnelejad on väga hästi rääkinud sellest, millised peaksid olema uue ühtekuuluvuspoliitika suunised, eriti mis puudutab Euroopa Liidu energiasõltumatuse tagamist. mina olen pärit äh, kõige värskemast Euroopa Liidu liikmesriigist äh, ja ma tahaksin rääkida oma prioriteetidest, mis juhtumisi on ka Horvaatia prioriteedid. ühtekuuluvuspoliitika meie vaatevinklist peaks kindlasti peaasjalikult mõjutama majandusarengut äh, tööhõive mõistes ja seega prioriteetsed peaksid olema need projektid, mis loovad uusi töökohti. niimoodi meil õnnestuks sellistest riikidest nagu Horvaatia vältida ajude väljavoolu ja see aitaks tõsta ka nende riikide SKP-d, mis oleks kasulik nendele liikmesriikidele endile kui ka Euroopa Liidule laiemalt. tegemist jah, võivad olla struktuursete programmidega, kuid nad peaksid keskenduma just nimelt peamisele eesmärgile, töökohtade loomisele. kui me räägime Euroopa Liidu energiasõltumatusest, siis selles osas me oleme kõik nõus, et seda on vaja. üks võimalus, kuidas seda tagada, oleks võib-olla läbi selle, et meil äh, mitmekesistuksid ähm, tarneallikad, eriti maagaasi osas. Horvaatia on ähm, Kõrki saarel välja arendanud äh, veeldatud maagaasijaama. see võiks kindlasti olla üks äh, võimalik Äh, alternatiiv nii Horvaatia jaoks kui ka Euroopa Liidu jaoks ning äh, see võiks ähm, sobida ka Ühtekuuluvusfondi raamistikku. suur tänu! suur tänu, ütleb proua esimees, enne kui ma sõna annan äh, härra volinikule, annaksin sõna Rumeenia kolleegile Euroopa Parlamendis, härra Luhanile. suur tänu! ma kasutan ära võimalust, et härra volinik on kohal ja mul on väga hea meel, et me saame siin ka riiklike parlamentide esindajatega ühtekuuluvuspoliitikast rääkida. me näeme, et meil on tõesti üleüldised jooned, mida me jagame. ma kuulsin väga palju võimalikest mõjudest. seda tõid välja nii ähm, Äh, Euroopa Parlamendi kui ka riiklike parlamentide saadikud, kuid minu arvates me rääkisime liiga vähe ähm, põhjustest, miks nii vähe kasutatakse ära fondide rahasid. ja ma tooksin teile näite oma koduriigist, Rumeeniast. sest meie kasutame neid vahendeid tõesti väga vähe. üks põhjuseid on see, et inimesed ei tea, et äh, mis on, millised äh, vahendid on abikõlbulikud, nad ei tea, kuidas saada vahendeid fondidest. seega teavitamine on erinevates riikides erinev. mina Rumeenias isiklikult äh, korraldasin teavituskampaania eelmise perioodi jooksul aastatest siis kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aga tegemist oli tõesti ainult väikese panusega. see tähendab seda, et komisjon ja riiklikud parlamendid, eriti aga valitsused peavad palju rohkem tegema ära selleks, et inimestele informatsiooni anda ja tegelikult tuleb neid ka motiveerida projekte kirjutama. minu arvates on tegemist sammuga, mida me kõik peaksime suureks prioriteediks pidama teine nüanss, mille tahtsin tõstatada. avaliku sektori hanked. vastavalt ähm, viimasele analüüsile miks vähe, nii vähe kasutatakse tõukefondide rahasid, on see just, et meil on avaliku sektori hanked. ka siin ei ole meil õnnestunud veel harmoniseeritud põhimõtteid luua. selleks, et me saaksime olla kindlad ka selles, et tõukefondide vahendeid kulutatakse tõhusalt aga me ei ole ka kindlad, et on olemas kulutatud vahendite mõju. ja sellepärast ongi tähtis, et me räägiksime kahest viimati nimetatud prioriteedist. Te rääkisite siin ex-ante tingimustest, eeltingimustest ja sellepärast minu konkreetne küsimus teile, härra volinik, on järgmine mis te arvate, kuidas saaksid liikmesriigid nendes valdkondades edusamme teha ja millised oleks komisjoni nõuanded? suur tänu ja annangi nüüd sõna volinik Haanile ja siis äh, suursaadikutele ja raportitele. aga kõigil tuleb kahjuks teha väga lühidalt. hästi, kõigepealt meenutaksin, et me oleme muutnud poliitikat niimoodi, et praeguses programmiperioodis taristu investeeringud olid kõige tähtsamad. nüüd me oleme keskendunud majanduse toetamisele, mis muidugi ei välista investeeringuid taristusse. ja kui vaadata nüüd Lätit, seda siin mainiti ka mitu korda, üks põhjus, miks inimesed välja rändavad, on see, et palgad on madalad ja välismaal on võimalik palju rohkem teenida ning kui me üritame inimesi hoida koduriigis, siis meil tuleb parandada nende riikide majandusseisu, tuleb parandada võimalusi ettevõtete loomiseks, äh, töökohtade võimalusi tuleb suurendada selleks, et äh, palgad tõuseksid samm-sammult ja kui me investeerime ainult taristusse, siis meil ei ole võimalik seda probleemi lahendada, nii et me peame tõesti tegema mõlemad selleks, et need riigid, mis on kõige rohkem maha jäänud, teistele järele jõuaksid. see, mida ütlesid kolleegid Kreekast ja teistest riikidest. just sellepärast me soovimegi, ähm, ükskõik kuidas te neid nimetate, neid äh, kas klastreid või nutikat spetsialiseerumist. iga piirkonna puhul tuleb täpselt vaadata, mis teeb ta eriliseks äh, äh, selleks, et luua töökohti, selleks, et keskenduda sellele anda inimestele eh, tulevikuperspektiiv selles piirkonnas, kus nad sündisid. ja me teame et, et kaheksakümmend protsenti inimestest soovib jääda oma kodupiirkonda ning saada maetud kodumaa mulda. ja ja need on need võimalused, mida me peaksime neile inimestele ja nende lastele pakkuma. nüüd küsiti, mida me saame näitajate osas ära teha jah, me oleme kasutanud ähm, neid näitajaid mõõtmaks neid elemente, mida te tõstatasite. ja nüüd äh, Äh, uute poliitikate kolmas sammas ongi just see, et meil oleksid sellised mõõdetavad tulemused. tulemused avalikustatakse ja iga kodanik saab täpselt vaadata, kuidas rakendatakse, kuidas rakendamine toimib ja kui see ei toimi, siis on alati võimalik see küsimus tõstatada, avaldada avalikku või poliitilist survet. nii et tõesti, tegemist on läbipaistvusega millega on meil võimalik Euroopa poliitikate rakendamist parandada. kui me räägime nüüd nendest ex-ante tingimustest, eeltingimustest, siis on tähtis, et me ei ajaks kahte asja segamini. makromajanduslikud tingimused Need ei ole osa eksante tingimustest. kui me räägime makromajanduslikust tingimuslikkusest, siis see on seotud sellega, äh, kuidas liikmesriigid äh, toime tulevad selle programmi perioodi jooksul ja see protsendimäär on kuskil viiskümmend või viiskümmend viis protsenti. Itaalias on see viiekümne protsendi kandis ja kui riik on sellises olukorras, et nad ei saa kaasrahastada programme, mis on tegelikult kõige odavamaks võimaluseks, siis tuleb selle küsimusega tegeleda, tuleb äh, liikmesriikidele anda abi selleks, et nad saaksid neid vahendeid kasutada ja just sellepärast tuleb meil sekkuda aga jällegi, nagu seda siin mitu korda välja toodi ja ka parlamendis mitu korda arutati, makromajanduslikud tingimused on tõesti viimane võimalus, kui kõik teised võimalused on juba ära kasutatud ei ole nii, et me alustaksime kohe makromajanduslikust tingimuslikkusest seal on ka tõesti väga palju erinevaid äh, leevendavaid meetmeid veel siis ette nähtud makromajanduslike tingimuste puhul ja tõesti neid kasutatakse alles siis, kui liikmesriik mitmeid kordi ei ole olnud võimeline oma kohustusi täitma. nüüd SKT ja muud näitajad, mida mainis siin proua Tenker Taanist mitte keegi pole õnnelik selle üle, et SKT on tegelikult ainus otsustav kriteerium aga siiamaani ei ole me liikmesriikidega jõudnud kokkuleppele teiste näitajate osas, millega arvestada. mõned liikmesriigid näiteks oleksid soovinud, et ka arvestataks ka kõrge töötuse määraga. teised riigid, need, mis maksavad rohkem eelarvesse, kui saavad ütlevad, et ei peaks neid auhindama selle eest, et nende töötuse määr on nii kõrge. nii et tõesti, arvamused erinevates liikmesriikides on erinevad ja praegusel hetkel ainus näitaja, mille osas me jõudsime kokkuleppele, oli SKT. arutelud käivad edasi selles küsimuses sest me otse loomulikult sooviksime ka teisi näitajaid, mis peegeldaksid olukorda paremini ja täpsemalt. kuid praegusel hetkel on lood just nii ja me peame järgmist äh, äh, finantsraamistikku kasutama selleks, et äh, leida uusi näitajaid, millega arvestada. ja viimane kommentaar äh,, küsimus, mille tõstatas vist Horvaatia kolleeg ja see annab mulle ka võimaluse seda küsi-, selle küsimuse tõstatada. vedeldatud gaasi äh, termi-, veeldatud gaasiterminalid. Äh. jah, ma tean, et Koperis äh, Sloveenias on üks ja Triestes paarkümmend kilomeetrit üle piiri, teisel pool peaks olema täpselt samasugune sadam. olgem ausad, ühest piisaks ja sellepärast meil tõesti tuleb leida võimalusi, kuidas jõuda kokkuleppele, kuhu see terminal siis rajada. ja jällegi, kui me räägime siin sellest, et kasutatakse Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid, siis ei ole vastuvõetav see, et meil on kolm erinevat terminali saja, saja viiekümne kilomeetri raadiuses. ja ja ühe, ja sellest terminalist ainuüksi ei piisa, peale selle tuleb veel luua ka ühendused äh, maismaaga äh,. kes maksab selle eest, et luuakse ka toetav taristu? nii et siin on tõesti väga palju küsimusi, mis tuleb selgeks rääkida. aga see ongi meie ülesanne, see on ka osa meie poliitikastest. me peame Sloveenialt, Horvaatialt ja Itaalialt paluma, et nad seda tööd omavahel koordineeriksid ja leiaksid lahenduse. selleks, et komisjon ei peaks seal vahemeheks hakkama. ja väga tähtis on seda küsimust arutada, leida lahendus, selleks, et probleem lahendada. jällegi suur tänu teie avalduste eest, teie pühendumuse eest, mida oli siin selgelt näha ja partnerluslepingud, nende üle võib-olla ei peaks mitte ainult parlamendid arutelu pidama, vaid ka võib-olla heaks kiitma, see oli see ettepanek, mille tegi saadik minu koduriigist, see on tõesti väga huvitav ettepanek, aga kahjuks äh, reeglid selles osas on juba välja töötatud. aitäh ja nüüd saab sõna Kreeka suursaadik, palun. Uh, aitäh. Ähm, mul on üks väga lühike märkus. härra Birgl Huber mainis minu koduriiki ja ma olen täiesti nõus tema märkusega. mul on kui ma õigesti mäletan, ta rääkis ühtekuuluvuspoliitika mõjust äh, väikeste ettevõtmiste loomisele. ja ta ütles, et see on osa ühtekuuluvuspoliitikast. olen teiega täiesti nõus äh, suur aitäh, sellega oleme lõpetanud oma koosoleku esimese osa nüüd on meil vaja natukene aega, et eh, nimekaarte siin vahetada, nii et, et eh, palun jääge siia ruumi, sellepärast et koheselt alustame teise osaga. Like niisiis, äh, need, kes tahaksid ka teiseks osaks siia jääda, palun istuge oma kohtadele. alustame siis äh, oma koosoleku teise osaga, äh, mille raames kõneleme väljakutsetest, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisega ja alustaksin Euroopa Komisjoni Regio peadirektoraadi esindajaga Eh, ja Norman Spupen saab siis esimesena sõna. aitäh, aitäh selle eest, et kutsusite mind sellele väga olulisele kohtumisele. tahaksin tervitada liikmesriikide parlamentide esindajaid. täna on eh, ühtekuuluvuspoliitikast juba palju kõneldud, ma ei hakka öeldut kordama Eh, tahaksin rõhutada, et me oleme loomulikult väga tänulikud Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle eest, et eh, reguleeriv alus vastu võeti, see on äärmiselt oluline samm sellepärast et see avab võimaluse äh, programmdokumentide lõpuleviimiseks liikmesriikidega. ja kui ma pean, ütlen lõpuleviimine, siis äh, nüüd me peame tõhustama oma kahepoolset koostööd liikmesriikide ja regioonidega ning meid ootab ees väga palju tööd selleks, et äh, need programmdokumendid tõesti saaks ette valmistatud ning me saaksime alustada Euroopa struktuurifondi programmide ellurakendamist liikmesriikides ja regioonides. meie eesmärk on alustada nende investeeringutega aastal kaks tuhat neliteist, aga selleks on meil vaja väga tõhusat koostööd. tahaksin väga lühidalt selgitada, kuhu me hetkeks välja oleme jõudnud, kuigi määrused on vastu võetud ja avaldatakse ilmselt pead natuke aega enne jõude, jõule Äh, komisjon äh, enam-vähem arvestas sellega äh, ja poolteist aastat tagasi tegime me liikmesriikidele ettepaneku, et me läheneme asjale aktiivselt, ei jää ootama nende määruste lõppversioone, vaid hakkame juba arutama rahastamisprioriteete, võib-olla jätame natu-, esialgu kõrvale need rahasummad, mis saadaval on aga hakkame siis äh, vaatama, millised on väljakutsed ja vajadused äh, liikmesriikides ja regioonides ja peame siis mitteametlikku dialoogi. niisiis poolteist aastat tagasi komisjoni talitused Äh, läbi integreeritud lähenemise, nagu te näete, siis äh, ühis, äh, üldsätete määrus puudutab siis viit fondi. meil on olemas siis komisjoni positsioondokumendid iga liikmesriigi jaoks, saatsime need liikmesriikidele välja, palusime need läbi vaadata ja arutada neid ja anda meile siis tagasisidet. Need dokumendid puudutasid siis rahastamisprioriteetide paikapanemist järgmiseks perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ning ma pean ütlema, et enamik äh, liikmesriike suhtus sellesse mitteametlikku dialoogi väga tõsiselt, meil on toimunud kohtused, äh, kohtumised äh, erinevate asutustega, kes siis riiklikul ja regionaalsel tasandil tegelevad programmeerimisperioodide ettevalmistamisega, meil oli väga palju kohtumisi iga liikmesriigiga ja ma võin öelda, et ma olen Äh, täiesti kindel, et äh, vähemalt pooled äh, liikmesriigid suudavad esitada väga hästi välja töötatud küpsed partnerluslepingud järgmise aasta alguses, kohe pärast seda, kui need määrused on avaldatud ning loomulikult loodame, et need võetakse vastu järgmise aasta esimeses kvartalis. sellele vaatamata tahaksin teile meelde tuletada, et iga liikmesriik peab koostama siis sellise küpse ja väga hästi välja töötatud partnerluslepingu, mis arvestab kõigega, mida siin äh, tänase koosoleku esimese osa jooksul käsitlet-, käsitleti. igal liikmesriigil peab olema partnerlusleping ning äh, iga liikmesriik peab ka Äh, kokku panema vähemalt kolm programmi, sest meil on endiselt fondispetsiifilised programmid ning mõned liikmesriigid, kes on otsustanud ellu rakendada regionaalseid programme, need liikmesriigid peavad veelgi rohkem programme ette valmistama, nii et, et meil on ühtekokku kakskümmend kaheksa partnerluslepingut ja rohkem kui kolmsada viiskümmend programmi. tegelikult on neid isegi üle viiesaja, kui me võtame kõik fondid kokku Äh, niisiis meid ootab ees väga palju tööd. me peame äh, olema äh, väga otsekohesed, nende dokumentide kvaliteet on kõige olulisem, meil on praegu võimalus muuta need programmdokumendid väga kvaliteetseteks ning peegeldada siis ka kõike seda, mis siin täna juba öeldud. kus on need väljakutsed meie arvates? kõigepealt Eh, strateegiline alus tulevikku suunatud investeeringutele. nagu me juba varem ütlesime, eh, püüame eh, minna kaugemale sellisest puht projektipõhisest lähenemisest, me tahame investeerida sellistesse programmidesse, mis mõjutavad majanduskasvu ja tööhõivet ning tahaksime toetada struktuurilisi reforme liikmesriikides, luua töökoht, töökohti ja suurendada pikaajalist äh, jätkusuutlikkust. samuti tahaksime, et regioonid ja liikmesriigid äh, leiaksid, milline on nende konkurentsieelis, millised on valdkonnad, kus seda äh, investeeringut on vaja selleks, et seda konkurentsieelist realiseerida ja seetõttu oleme paika pannud ka need eeltingimused täna on sellest juba päris palju kõneletud, aga ma tahaksin veel kord rõhutada, Äh, see on äh, programmeerimise väga oluline aspekt, need eeltingimused on vajalikud äh, selleks, et meil õnnestuks oma programmidega ka edu saavutada. eeltingimused pannakse paika tuginedes sellele, mida me oleme õppinud. ma tean, et mõned liikmed mõned eh, või mõned kõnelejad mainisid horisontaalseid tingimusi, mis puudutavad eh, riigihankeid, Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmist, need on tõesti olulised tingimused, millega tuleb arvestada. aga meil on ka spetsiifilised eh, eeltingimused teatud poliitikavaldkondades, transpordi generaalkavad nii et, et need on sellised kavad, mille osas ei ole valikuvõimalust, need peavad olema olemas enne, kui me investeeringuid alustame sellepärast et kui selliseid kavasid ei ole, siis Euroopa maksumaksjate raha tõhus kasutamine võib ohtu sattuda. ning komisjon äh, siis tõesti piirab kulutusi sellistes valdkondades, kus tingimusi ei ole täidetud me peame hoolitsema ka selle eest, et nende prioriteetide seamine ja kontsentreerimine leiab aset. oleme asju arutanud liikmesriikidega, liikmesriigid on palunud paindlikkust, aga Äh, kõigi võimalike äh, fondide kasutamine kõikvõimalikes äh, valdkondades, mis võib poliitilisest aspektist tihti olulisena tunduda, ei saa olla siiski valikuvõimaluseks. raha on piiratud, vahendid on piiratud, me peame need kontsentreerima teatud valdkondadele ja me oleme ka komisjoni positsioondokumendis selle selgelt välja öelnud me peame hoolitsema selle eest, et vahendeid tõesti kontsentreeritakse. ja viimane asi, millest tahaksin kõnelda, on äh, tulemustele orienteeritus meie reguleeriv raamistik on äh, vägagi põhjalikult muutunud, äh, kogu see sekkumisloogika muutub, kõigepealt me tahame näha, milliseid tulemusi äh, nende fondide abil tahetakse saavutada, me tahaks, et näitajad programmides oleksid ambitsioonikad, aga samas ka väga täpsed. me peame need ühiselt paika panema ning tahaksin öelda, et Äh, see on liikmesriikide poolt esitatud projektides praegu kõige nõrgem koht äh, ning äh, selle asja me peame korda tegema, enne kui hakkame raha kulutama. ja, ja kogu see raamistik, nende indikaatorite, tulemuste paikapanemine, et seda kõike tuleb teha väga hoolikalt, sest et ilma selleta me ei saa uusi programme heaks kiita Äh, samuti ei saa me ja samuti peavad ka partnerluslepingud siis kõike seda peegeldama. nagu ma ütlesin, meie eesmärk on äh, võtta vastu kõik äh, programm, dokumendid veel praeguse komisjoni mandaadi ajal, aga väga paljuski sõltume me liikmesriikidest ja regioonidest, kes meiega koostööd teevad. oluline on, et nad teeksid meiega täielikult koostööd ja esitaksid kõik need dokumendid tõesti, et me saaksime neid analüüsida ning ma arvan, et liikmesriikide parlamendid saavad ja peavadki selles protsessis väga olulist rolli mängima, sellepärast et ähm, see, mis ma kõnelesin eeltingimustest, nõuab ka teatud äh, seadusandlikke muutusi, kohandamisi, mida tuleb teha liikmesriikide parlamentidel ning samuti arvan ma ka, et need arutelud prioriteetide üle Äh, meil on äh, määruses äh, paigas ka partnerluspõhimõtted ja parlamendid saavad tõesti hoolitseda selle eest, et riiklikul tasandil toimub ka arutelu nende teemade üle, mis on seotud näiteks prioriteetidega järgmiseks rahastamisperioodiks. see oleks minu poolt täna kõik, aga loomulikult olen valmis vastama küsimustele ja tänan tähelepanu eest. aitäh, Normunds ja nüüd annan sõna proua Virginia Baltraitienele, kes esindab Leedut palun. Äh, lugupeetud esinaine, kolleegid äh, tahaksin äh, kogu südamest tänada proua Hüübnerit, komisjoni esinaist selle kutse eest ja samuti tahaksin tänada kõiki teisi võimaluse eest täna sõna võtta mina leian, et äh, aktiivne dialoog Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendi vahel on kasulik mõlemale poolele, kui me tahame edukalt ellu rakendada tulevast ühtekuuluvuspoliitikat. Äh, tervitan regikomisjoni ja komisjoni panust uue poliitika kujundamisse. tegemist on äärmiselt ambitsioonika poliitikaga, mis äh, loob uusi võimalusi, edendab arengut, innovatsiooni ja uute töökohtade loomist praegune eesistujamaa Leet-, Liitu ähm, äh, näeb selles äh, meie kõigi jaoks väga suurt väljakutset. kaks päeva tagasi, kahekümne viiendal novembril äh, korraldasime ähm, me Vilniuses ürituse, milles osalesid keskkonnakomisjonide esimehed, samuti kohalike omavalitsuste esindajad me arutasime seal makroregionaalseid strateegiaid. tahaksin tänada proua Hübnerit ja volinik Haani äh, väga väärtuslike ettekannete ja huvitavate arutelude eest. Lissaboni leping on äh, pannud aluse kodanike suuremale osalusele ja tihedamale sidemele Euroopa Liidu institutsioonide ja avalikkuse vahel. liikmesriikide parlamentide roll on oluliselt tugevnenud. uues mitmeaastases finantsraamistikus äh, meie liikmesriikide parlamentide äh, esindajad peame kasutama ära kõiki neid võimalusi, mida me oleme saanud ja osalema aktiivselt äh, selles, et äh, kogu Euroopa edasi areneks. liikmesriikide parlamendid on Euroopa Parlamendi jaoks ja teiste institutsioonide jaoks väga olulised partnerid ühtekuuluvuspoliitika kujundamisel ja selle elluviimise jälgimisel selleks äh, peame me aga täiel määral ära kasutama äh, nii ametlikke kui mitteametlikke konsultatsioone täna äh, me näeme, kuidas arutatakse erinevatel tasanditel neid äh, väljakutseid, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ning äh, kui me tahame kasutada ära kõik, kogu strukturaalset toetust, mis meil on perioodis kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, peame vaatama tagasi ja õppima praegusest programmeerimisperioodist, mis lõpule jõuab. meie peamine eesmärk on mõõta ja mõista, mis toimis hästi ja mida tasuks ka tulevikus edendada, millistest probleemidest probleemidest oli kõige raskem jagu saada, milliseid vigu tehti ja mida tuleks tulevikus vältida. mul on väga hea meel, et Leedus on meil äh, haldus- ja kontrollisüsteemi mudel, mis tagab Euroopa raha vastutustundliku kasutamise. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Leedu parlament äh, niipea kui kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta rahastamisperiood algas, võttis vastu resolutsiooni, mis puudutas äh, suuniseid valitsusele ja parlamendile struktuurivahendite toetuse ellurakendamiseks perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist selles resolutsioonis on välja toodud peamised strateegilised prioriteedid, mis on seotud Leedu majanduse tugevdamisega, konkurentsi Äh, meie majanduse konkurentsivõime suurendamisega. igal aastal esitab valitsus parlamendile üksikasjaliku aruande konkurentsivõime arengu kohta majanduses. see konkurentsivõime aruanne koos sellega saame ka nii-öelda äh, edusammude tulemustabeli. Äh, tegemist on eelnevalt paika pandud näitajatega, millega, mille baasil projektide tõhusust hinnatakse ning me otsustasime jätta siis selle kontrolli strukturaalsed, struktuurivahendite kasutamise üle kontrolli parlamendile. kontroll toimub siis parlamendi tasandil ning nüüd Leedu parlamendi liikmesriik, Leedu parlamendi liikmetel on võimalik osaleda ka siis erikomisjoni koosolekutel selleks, et arutada Euroopa Liidu toetuse meetmete ellurakendamist Äh, oleme neid aruandeid kuulanud äh, ning see on äh, olnud üsna tõhus vahend, mis tagab, et rakendusasutused teevad oma parima ning ka poliitikud tunnevad asja vastu huvi. me peame tõesti tagama suurema parlamendipoolse kontrolli ning mainiksin mõni, mõningaid väljakutseid, millega tuleb tegeleda. kõigepealt üsna sageli äh, äh, Äh, kui tegemist on asjadega, mis kuuluvad erinevate komisjonide pädevusse, majanduskomisjon, äh, Euroopa asjade komisjon ja nõnda edasi, sellistel juhtudel on väga raske oma tegevust koordineerida ja süsteemset järelevalvet tagada mõnikord äh, puudub ka poliitiline tahe otsuste langetamiseks selles valdkonnas. tihtipeale on meil ka erinevad seisukohad, kui me arutame liikmesriigi küsimusi ja Euroopa Liidu küsimusi. Äh, ühtekuuluvuspoliitika menetlused on väga keerulised, terve rida institutsioone ja asutusi on sellesse segatud, informatsiooni on väga palju mul on väga hea meel selle üle, et me pöörame väga palju tähelepanu äh, nende projektide äh, hüvedele, mis need, äh, hüvedele, mida need projektid ühiskonnale toovad. kolleegid, me oleme tihtipeale tunnistajaks juhtumitele, kus abikõlbulik projekt tundub olevat arukas ja, ja hea, aga tulemusi ei ole ning ma arvan, et sellistel juhtudel meie parlamendi liikmed peaksime kutsuma siis kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajad dialoogi pidama, sest nemad vastutavad nende programmide ellurakendamise eest. meil ei ole vaja vaid füüsilisi indikaatoreid, me peame hindama ka nende projektide mõju konkreetsele valdkonnale, olgu see siis konkreetse piirkonna majandus, sotsiaalsfäär me peame arvestama ka sellega, mida inimesed kohapeal arvavad asjadest. ma arvan, et uue ühtekuuluvuspoliitika raames pööratakse rohkem tähelepanu ka kvalitatiivsetele eesmärkidele ja nende kontrollile. me peame pöörama väga palju tähelepanu Äh, nende toetuste mõju hindamisele, sellele, kuidas äh, nende programmide ellurakendamine mõjutab eesmärkide saavutamist. Äh, tulevane ühtekuuluvuspoliitika omab kõiki vajalikke vahendeid, selgelt paika pandud ind-, indikaatorid, hõlbustatud järelevalve. meil on meetmeid väga palju, aga kõige olulisem on ikkagi see, kas need näit-, indikaatorid, mis on seatud, ka saavutatakse kui meil on olemas selge indikaatorite süsteem, siis saab parlament järelevalvet teostada palju tõhusamalt ja tooksin mõned näited, kuidas seda järelevalvet saaks parandada kõigepealt. Ähm, meil on vaja selget järelevalvesüsteemi riiklikul tasandil, kus paika on pandud institutsioonide selge vastutus, selged menetlused. menetlused tuleb lihtsustada. meil on vaja äh, väga selgeid haldus- ja rakenduskavasid ja meil on vaja ka Äh, selgelt paika panna parlamendi erikomisjonide pädevus. erikomisjonid äh, peavad osalema ka investeerimisprioriteetide paikapanemisel. meil on samuti vaja parlamendipoolset kontrolli, äh, see peab toimuma ka projektide vaheetappidel veel üks oluline järelevalve äh, aspekt on siis äh, hinnata, milline on nende projektide hüve ühiskonnale. meil on vaja tihedat koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide ja muude organite vahel meie kodanike seisukohad on samuti olulised. liikmesriikide parlamentide saadikud esindavad äh, inimesi, nad on sinna valitud rahva poolt, nad teavad kõige paremini, mida rahvas tahab me peame hoolitsema selle eest, et ähm, Euroopa Liidu rahastamine arvestab meie rahva vajadustega. me peame kaasama inimesi äh, koha peal planeerimisprotsessi ja teistesse tegevustesse, me peame äh, kaasama inimesi ka parlamentaarse kontrolli protsessi. meil on vaja ellu rakendada mitte üksnes sellist järelevalvet, mis tugineb füüsilistele statistilistele näitajatele, vaid see järelevalve peab hõlmama ka arvamuste küsitlusi ja nende analüüsi. kolleegid, äh, parlamendi järelevalve peab olema kohandatud kohalikele tingimustele ja riigi eripäradele, samas kogemuste vahendamine, nagu näiteks tänane kohtumine, äh, igasugused mitteametlikud kohtumised, mõttevahetused äh, omavad samuti väga olulist rolli ühtekuuluvuspoliitika edukas ellurakendamine sõltub meie suhtumisest, meie valmisolekust pühenduda, sellepärast et liikmesriikide parlamentide roll ja nende vastutus on tohutu tahaksin teid veel kord tänada võimaluse eest teiega oma seisukohti selles küsimuses jagada ja kutsuksin kolleege ülis, üles osalema arutelus sellel olulisel teemal ja loodan, et me kuuleme täna väga palju huvitavaid seisukohti ja mõtteavaldusi, aitäh! Uh, And... suur tänu, järgmisena Ioannis Kefalogi Annis uh, saab sõna nüüd Kreeka parlamendist. suur tänu, proua esimees, suur tänu, et korraldasite tänase ürituse ja kutsusite mind siia selleks, et anda teile lühike ülevaade parla-, äh, Kreeka parlamendi rollist uue ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisele ja lubage, ma lülitan ümber äh, kreeka keelele, ütleb kõneleja Kreeka majandust tabanud majanduskriis äh, tegelikult tõusetub juba aastakümneid valesti aetud poliitikast, ähm, sealhulgas ka Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahendite väärkasutamine viinud selleni, et majanduskasv on jäänud väga väikeseks väga paljudes äh, Kreeka piirkondades. Äh, RKT on kaheksakümne viielt protsendilt Euroopa Liidu keskmiselt langenud kuuekümne neljale protsendile e, Euroopa Liidu keskmisest ja see tähendab seda, et terve kümnendi jooksul on pidevalt e, SKP ühe elanikkonna kohta langenud nüüd äh, uus äh, programmiperiood kaks tuhat neliteist kaks tuhat kakskümmend pärast aasta kestnud arutelusid teame me nüüd siis millised on meie vahendid daamid ja härrad kreeka jaoks on euroopa liidu rahad väga olulised sellepärast et äh, selleks neid on vaja lühiajalisteks investeeringuteks me peame oma prioriteedid hierarhiasse panema sellepärast neid valdkondi kus on vahendeid vaja väga palju meil on vaja ka, vaja ka väga täpselt ähm, ajakava. kaks tuhat neliteist, äh, kaks tuhat kakskümmend periood on meie jaoks ilmselt väga suur võimalus, millest tuleb kinni haarata, suur võimalus Kreekat tabanud erinevad probleemid lahendada. see on võimalus tuua sisse uus kaader, vabandust, raamistik, see annab meile võimaluse näidata, et me kasutame ära oma riigi iga piirkonna võimalusi perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend me teame, et kõik rollid mängivad katalüsaatori rolli. kui me ei saavuta oma eesmärke, siis äh, ei teki meil ka äh, ettevõtluse jaoks soodsat kliimat mis annaks võimaluse suunata oma siht ka ekspordile, see ei toeta novaatorlikke ettevõtteid, kellel on väga suur lisandväärtus anda. Need meetmed, see reform, mis tuleb läbi viia perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, on seadnud eesmärgiks tööhõive näitajate parandamise. tahetakse seda kindlasti, et skp tõuseks varasemale tasandile, konkurentsivõime parandamine on meie jaoks oluline, kaubandusbilansi eh, tasakaal on oluline ning äh, eva-, avaliku ja erasektori projektid eh, ja suured reformid. daamid ja härrad, et see visioon realiseeruks, eh, oleme me seadnud endale viis eh, suurt prioriteeti rahastamise valdkonnas, mis vastab täiesti komisjoni seisukohtadele. me keskendume teatud eesmärkidele ja valime välja konkreetsed eesmärgid näiteks konkurentsivõime suurendamine ettevõtete avatus eriti VKE-de puhul ja Äh, kvaliteetse ettevõtluskliima loomine. sekkub äh, proua esinaine, palub kõnelejal kõnelema, kõneleda aeglasemalt, sellepärast et kõneleja tõesti ratsutab kõnest läbi, väga raske on temaga sammu pidada. ühesõnaga, meil on vaja seada tõelised prioriteedid ja need loomulikult on olulised, see aitab meil juurutada uue arengumudeli. Need sektorid, mis on kõige konkurentsivõimelised, mis on suunatud kõige rohkem väljaspoole, turismindus, kultuur ja nii edasi, on väga olulised ähm, sektorid, kuhu tuleb äh, vahendeid suunata. ja peame paremini ära kasutama ka oma inimressurssi ja kasutama ära aktiivse elanikkonna see on ilmselge prioriteet meie jaoks, kui me räägime rahastamistest. ainult niimoodi saame me astuda vastu kriisi taolistele tagajärgedele nagu, tagajärgedele nagu tööpuudus, vaesus, struktuursed probleemid tööhõiveturul arvestades seda, kui eh, kosmilistesse kõrgustesse on tõusnud tööpuuduse määrad, eriti noorte seas, peame me andma kõik endast selleks, et noored inimesed saaksid võimaluse tagasi pöörduda tööturule. pikemas perspektiivis ähm, tööturumeetmed tuleb korralikult läbi viia, nad mängivad äärmiselt olulist rolli. see on viis, kuidas me saaksime oma majanduse äh, taastuvale rajale tagasi suunata. loomulikult me peame ka oma haridussüsteemi Kreekas äh, tõhustama selleks, et ähm, haridus, koolitus ja tööturg oleks omavahel seotud. et töökohti loodaks ja et äh, meie koolitussektor vastaks loodud töökohtadele. kolmas eesmärk, äh, keskkonnakaitse ning äh, jätkusuutlikule majandusele üleminek me peame oma ressursse paremini eh, kasutama ja kärpima CO2 heitkoguseid. meie eh, looduskeskkond, elamupoliitika, maavarade kasutamine, kõik peab sellega arvestama, aga näiteks ka rahvatervise valdkonnas me peaksime toetama kõigele lisaks ka taastuvaid energiaallikaid. energia tarnekindlus on meie jaoks absoluutne prioriteet nii äh, loodusliku kui kultuurilise keskkonna kaitsmine meie jaoks, äh, aga samuti siin võivad ettevõtted mängida tõesti väga suurt rolli. ja nüüd edasi, mida on vaja meil kindlasti edasi arendada ja kaasajastada, on äh, meie infrastruktuur see on oluliseks võtmeks majanduskasvu ja töökohtade loomiseks. transpordisektor uuel töö, uuel programmiperioodil keskendub nii-öelda kombineeritud äh, ühistranspordivõrkude loomisele ning äh, lühemas tulevikus äh, tahame siis üle minna rohelisele transpordile ja tahame siin ka tõsta keskkonnakaitse oma peamiseks prioriteediks. ja nüüd energiaallikad me tahame kasutada ära siseriiklike äh, hüdroelektri võimaluste, võimalusi. me tahame kaasajastada aga ka oma transpordi võrgustiku ja äh, e-, elektrienergia ja maagaasi tarnevõrgustikke see on oluline selleks, et taastada meie konkurentsivõime turgudel, selleks, et tarbijatele suunatud teenused oleksid paremad ja et me oleksime paremini ära kasutanud ka kohalikke energiaallikaid. see on ilmselge prioriteet selle sektori jaoks. ja veel üks oluline investeerimisprioriteet meie parlamendi jaoks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmiperioodil on institutsionaalse haldussuutlikkuse parandamine kohalikul tasandil ja regionaalsel tasandil. kõik äh, sõnavõtud, mis on seotud äh, abiprogrammidega, äh, on öelnud ühte ja sedasama, me peame tagama ettevõtete jaoks soodsa ettevõtluskliima ja loomulikult seostama omavahel paremini ettevõtete kavad kohaliku omavalitsuse kavadega. daamid ja härrad, praktikas on oluline see, et kõik see, millest ma räägiksin, realiseeruks, tagada koostöö kõikide osalejate vahel ning üle ja läbi tuleb viia ühtne revisjon ja läheneda ei tohi sellele asjale ainult äh, liikmesriigi seisukohalt, sellepärast et muidu kaovad kõik need hüved, mille toob endaga kaasa ühtekuuluvuspoliitika Euroopas. me peame looma sünergiad Euroopa tasandil, mis keskenduksid uuele mootorile, kasumootorile, mis annaks võimaluse luua äh, pidevad töökohad äh, ja investeerida teadusuuringutesse ühtekuuluvuspoliitika nende eesmärkide täitmiseks peamine rahastamisallikas ja ma tahaksin meelde tuletada, et makropiirkondade puhul oleks meil parem võimalus võidelda sotsiaalmajanduslike negatiivsete tagajärgede vastu kõige suuremates piirkondades. see aitaks hoogustada koostööd riikide vahel ning äh, annaks meile võimaluse jõuda tõelise sotsiaalsele üht-, sotsiaalse ühtekuuluvuseni. nii et me tunnustame Euroopa, vabandust, Majandus- ja Rahanduskomisjoni ettepanekut algatusraport koostada makromajanduslikest strateegiate kohta Euroopa Liidus mille eesmärgiks on Vahemere piirkonnas ühtekuuluvuspoliitikat tõhustada. kõik need äh, kokkulepped äh, on sõlmitud riikide vahel, aga ühtekuuluvuspoliitika edukus sõltub peaasjalikult Euroopa kodanikest. Euroopa Parlament on väga palju panustanud, mitte ei ole loonud uut reaalsust, vaid on ka kaitsnud äh, eurooplasi läbi äh, teie meetmete ja ma arvan, et kui meil õnnestub ühiskonda parendada, kui me tagame rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel koostöö, saadab meid kindlasti edu. siseriiklikud parlamendid võivad esitada küsimused, mis neid huvitavad äh, ja saavad nii-öelda mure välja öelda ja, ja meie omalt poolt vabandust, Euroopa Parlament siis omalt poolt äh, kuuleb äh, ära selle, mis eurooplasele muret teeb, aga teatavat paindlikkust on ka vaja, et asjad kiiremini käima läheksid. suur tänu, järgmisena annan sõna meie äh, taoliste kohtumiste öö, tugipostile, kes on alati kohal, härra Rainer Roobra, kes kes on Bundesrati liige, saksa keeles vist ei ole võimalik kiiresti rääkida, nii et tõlgid hingavad kergendunult väidetavalt. suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad. Euroopa Liidu töömeetodite Euroopa Liidu toimimise lepingus on tõukefondidele selged eesmärgid pandud, meil tuleb majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset kokkuhoidu toetada ja nende eesmärkide puhul mängivad äh, äh, tõukefondid väga tähtsat äh, rolli kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide täitmisel liikmesriikides ja piirkondades. ja need meetmed on riiklike reformiprogrammide osaks, samamoodi nagu ka komisjoni riikide põhiliste soovituste programmi, soovituste osaks ja Euroopa tõuke- ja investeerimisfondid ei ole niimoodi mitte eelarve, kust võib lihtsalt suvaliselt vahendeid võtta, vaid ähm, neile tuleb panna selged eesmärgid selleks, et hoid-, äh, saavutada kokkuhoidmine ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide täitmine. praegu uuel toetusperioodil on meil nüüd äh, partnerluslepingud äh, ja väga selgelt tuleb välja, et pinged, mis on kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega paika pandud, et pinged on nende eesmärkide vahel ja kohalike piirkondade eesmärkide vahel. kuidas sellest üle saada, kuidas hoolitseda selle eest, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke piisavalt rakendatakse. siin minu arvates on väga tähtis territoriaalsest mõõtmest lähtuda otse loomulikult territoriaalse mõõte definitsioon tuleb selgelt paika panna selleks, et me ei räägiks üksteisest mööda. ja mina mõistan selle all kolmedimensionaalset kontseptsiooni, mis lähtub Euroopa tasandist, riikliku tasandist, piirkondlikust ja kohaliku omavalitsuse tasandist, kes kõik on võrdsed oma ülesannete täitmisel. see esimene dimensioon territoriaalne tasakaal. siin on väga tähtis ületada majanduslikud ja sotsiaalsed lõhed erinevates ähm, piirkondades ähm, ja seda struktuurifondi toetuse kaudu ning tuleb arvestada kõikide piirkondade eripäradega. teine dimensioon ähm, nõuab poliitikult, et Euroopas et nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt oleks järjekindel lähenemine pädevuste elluviimisel. ja kolmas dimensioon nõuab äh, avaliku äh, erasektori ja kodanikuühiskonna osapoolte äh, omavahel ühendamist. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia paneb meile täpselt paika, kuidas toetada äh, Äh, põhieesmärkide saavutamist äh, riiklike reformiprogrammide kaudu. ja siin ei ole tähtis mitte ainult see, et me ühiselt vaataksime Euroopa tasandi nõudeid, vaid meil on vaja ka innovatiivseid nutikaid lahendusi probleemidele koha peal. vastavalt sellele, millised on probleemid, peavad äh, riigid ja piirkonnad erinevalt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgidesse suhtuma. liikmesriikide jaoks on tegelikult äh, need, see protsess selgelt struktureeritud vastavalt riiklike reformikavade ja riigipõhiste soovituste kaudu. piirkondade jaoks on aga partnerluslepingud ja ja programmid kõige tähtsamad selleks, et saavutada neid eesmärke. isegi kui kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ei erista erinevaid piirkondi, tuleb siiski erinevates piirkondades neid eesmärke täita. kui me tahame olla edukad, see tähendab seda, et erinevad riigid, erinevad piirkonnad äh, vastavalt oma erinevustele peavad ka erinevalt käituma selleks, et riiklikke reformikavasid täita. on ähm, mit-, palju erinevaid põhjusi, miks riiklikke eesmärke pole võimalik üle kanda kõikidele piirkondadele. näiteks ähm, võib olla erinevus riigisiseselt nii suur, ja vastavalt erinevatele tingimustele võib vahel olla ka täiesti ebarealistlik see, et kõik piirkonnad saavutavad samad eesmärgid. ja peale selle on meil ka väga palju erinevaid äh, võimekusi eesmärkide täitmisel. mis puudutab territoriaalset äh, kokkuhoidu, tuleks küsida endalt, äh, kuidas on võimalik ilma nõueteta hoolitseda selle eest, et kõige nõrgemad riigid veel, piirkonnad veelgi rohkem maha jääks ja kuidas teiselt poolt paremini arenenud piirkonnad võib-olla kaugemale läheks, kui paika pandud eesmärgid, selleks et Euroopa üleüldiselt saaks eesmärgid täita. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkides on tõesti probleem selles, et piirkondlikud lõhed võivad veelgi suuremaks minna ja seda on siin täna juba mitu korda ka öeldud sellepärast äh, uue programmiperioodi jooksul on väga tähtis see, et meil oleks iga piirkonna jaoks piirkonnaga vajaduste ja oluga kohandatud äh, programm ja arvestataks kahe tuhande kahekümne aasta strateegiaga. ja siin on kolm võimalikku äh, käitumismustrit. täiesti ilmselge on see, et tugevalt arenenud piirkonnad suudavad oma positsiooni veelgi parandada ja sellepärast hästi arenenud piirkonnad peavad olema mootori rollis eesmärkide täitmisel, kuid probleem on selles, et ähm, need piirkondlikud lõhed sure, suurenevad veelgi. teine võimalus lähtub sellest, et nõrgemad piirkonnad peavaksid siiski andma suhteliselt sama suure panuse ja siis me ei saaks siin rääkida mitte lõhede suurenemisest, vaid need jääksid sama suureks. ja kolmas mudel on esimese mudeli vastand, see tähendab seda, et äh, tugevamad piirkonnad ei saa arvestada alati sellega, et nende panus suureneb veelgi. seega suurim arengupotentsiaal on äh, halvemini arenenud piirkondades ja nemad peavad hoolitsema oma arenguga selle eest, et kahe tuhande kahekümne aasta eesmärke täidetakse. ja selle mudeliga on meil võimalik lõhesid piirkondade vahel kõige rohkem vähendada ja ka täita kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, mis on sarnased. lõppude lõpuks neid mudeleid ei saa kasutada kõikides poliitikavaldkondades ja sellepärast peab iga piirkond keskenduma oma spetsiifikale ja leidma oma tee kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide täitmiseks. ja mingite süsteemide pealesurumine siin ei aita. seega on väga tähtis järgmise programmiperioodi jooksul see, kuidas piirkonnad iseenda kursi välja töötavad ja seda ei tohiks teha suvaliselt uue ühtekuuluvuspoliitika territoriaalse mõõtme tugevdamine, selle puhul on väga tähtis, et tõukefondide uut määrust paindlikult rakendatakse. kahe tuhande kahekümne aasta strateegia on väga hea selleks, et koordineerida sektoripõhiseid strateegiaid, nende territoriaalset mõju kõige paremini välja tuua ja kõikidel piirkondlikel tasanditel hoolitseda selle eest, et äh, vähendada negatiivseid vastumõjusid. Äh, lõimiv territoriaalne lähenemine aitab meil hoolitseda ka jätkusuutlikkuse, konkurentsivõime ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eest. praeguse programmiperioodi jooksul ei tohi aga ühepoolselt läheneda ühtekuuluvuspoliitikale ja seda tsentraliseerida isegi kui tuleb mõelda üleüldisele Euroopa mõjule. mõned näited. uued määrused on täiesti selgelt välja toonud keskendumise selleks, et äh, vahendite mõju veelgi rohkem suurendada. aga äkki oleks mõistlik teatud piirkondade puhul temaatilise keskendumise puhul keskenduda ainult kolmele eesmärgile, kuigi määrused on välja toonud neli. ja peale selle kriitilise massi vastu ei saa mitte midagi öelda siis, kui on tõesti võimalik mõju suurendada. kui aga nüüd äh, üle vindi keerata, siis võib öelda, et äh, palju aitab palju, aga alati see ei ole tõsi. tõesti, integreeritud programmeerimist olen mina alati mõistnud natukene teistmoodi, nagu näiteks äh, retsepti. me siin juba rääkisime menüüst ja see kook, mis on menüüs kirjas, seal on kaheksakümmend protsenti sellest koogist moodustavad kolm põhikomponenti, kuid kook ei oleks maitsev, kui sinna poleks lisatud veel teatud maitseaineid ja kook tuleks ära visata ja just sellepärast tuleb mõelda selle peale, et need kõige väiksema osakaaluga maitseained on need, mis tegelikult maitse välja toovad. nii et äh, võib-olla oleks hea see, et äh, kui me kaheksakümne protsendi ja kahekümne protsendi puhul siiski teatud piiravad nõudmised paika paneksime, selleks et me ei takistaks Euroopa tasandil kogemuste vahetamist ja võrkude loomist isegi kui sotsiaalmajanduslikud analüüsid toovad välja, et selle on meie nõrgaks kohaks kas äh, ühtekuuluvuspoliitika sekkumisega territoriaalsesse mõõtmesse arvestatakse ka sellega, et Euroopa Liidu komisjon, Euroopa Komisjon peab öö, äh, analüüsima ka seda, mida täpselt on vaja. tihti vaadatakse sellest mööda. minu arvates peaks ühtekuuluvuspoliitika siiski arvestama erinevate piirkondade arenemisvõime ja eripäraga ja seda tuleks, seetõttu tuleks teatud piirkondadele programmide puhul anda eristaatus. minu arvates Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia sidumine ühtekuuluvuspoliitikaga seab väga suured nõudmised just sellele, et me arvestaksime ühtekuuluvuspoliitika territoriaalsete meetmetega. mitte keegi ei kahtle selles, et üht ühtekuuluvuspoliitika peab ka tulevikus hoolitsema selle eest, et piirkonnad areneksid võrdsemalt, aga meil on vaja ka paindlikke lahendusi ja vähem keskmiselt tasandilt tulevaid käske. kõik vastutavad osapooled peavad üheskoos ja sektoriüleselt vastutust kandma ja seetõttu on vaja tagada vastastikune usaldus ja korralikud mehhanismid, mis ka tõesti toimivad ja need on meil ka olemas. peale selle territoriaalne juhtimine peaks tegema ka koostööd avaliku erasektori esindajatega ja kodanikuühiskonna esindajatega. siin jällegi tuleb luua erinevaid võrgustikke piiriüleselt ja piirkondade üleselt. Neid on tegelikult juba Euroopas ka olemas. peale selle tuleks mõelda ka äh, vahearuande peale Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia puhul. piirkondlik lähenemine, seda tuleb tugevdada. mul on väga hea meel, et regioonide komitee on pühendunud just kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide ülevaatamise peale kahe tuhande kahekümne esimesel sajandil tuleb meil arvestada rohkem sellega, et maailm on üha rohkem üleilmastunud, ähm, suhted on muutunud komplekssemaks ja sellepärast tuleb meil teha rohkem koostööd selleks, et saavutada jätkusuutlikku arengut ja elustandardite parandamist ja sellepärast on meil vaja leida tasakaal ähm, üleilmse tasandi vahel ja piirkondliku tasandi vahel. meil tuleb kaasata kodanikud ja eksperdid, seda kõike on meil vaja ka selleks, et ähm, territoriaalset mõõdet uues ühtekuuluvuspoliitikas paremini välja tuua. aitäh! suur tänu ja nüüd Taani Folketing ja proua Mette Hermin Tenker saab järgmisena sõna. suur tänu, proua esimees. me oleme väga palju rääkinud täna jätkusuutlikkusest ja säästlikkusest, kui me tahame ühe haavatava kohaliku kogukonna äh, jätkusuutlikumaks muuta, siis äh, kõigepealt äh, peame endalt küsima, kuidas äh, tarbijad näevad jätkusuutlikkust ja räägiksin täna siis sellest, mida arvavad sellest taanlased. maailma ilusamaks muutmine, armastus ja teineteise mõistmine. see eriti peale ei lähe Taani tarbijatele. Nemad muretsevad pigem iseenda ja oma perekonna eest, oma töökoha pärast ja oma kogukonna pärast, kus nad elavad. Nad tunnevad muret oma lähiümbruse eest, nii et kui me midagi tahame muuta säästlikkuse ja jätkusuutlikkuse osas, siis me peame mõtlema siiski kohalikul tasandil, mitte ülemaailmsel tasandil. teisalt eh, nad armastavad kohalikke äh, kette, nad on valmis maksma asja eest rohkem, kui see säilitab töökoha ja kohaliku infrastruktuuri. meeldivad neile ka sotsiaalsed aspektid, neile meeldib osa, olla osa suuremast tervikust. kui on midagi võimalik ette võtta, mis ühendaks meid paremini perekondadena ja ühiskonnana, siis on nad alati valmis kaasa lööma. ja lisaks sellele tahavad nad alati kokku hoida Nad võtavad küll äh, teinekord hea meelega väikseid riske, kuid mitte liiga palju. ja lõpetuseks, äh, tarbijad tahavad teada kogu protsessi vältel, mis nemad sellest kasu saavad nii et äh, neile meeldivad küll kohaliku tasandi ettevõtted, tunnevad muret oma lähiümbruse eest ennekõike, tahavad olla osa suuremast üksusest, ei taha liiga suuri riske võtta ja ei taha liiga palju asjade eest maksta kuidas me neid teadmisi saaksime ära kasutada selleks, et äh, teha äh, investeeringuid, mis oleksid jätkusuutlikud ja kuidas me oleme sellele lähenenud äh, Taanis. üks Samsu saar, imeilus saar, kus elab vähem kui nelisada inimest, on just selline piirkond, kus on olnud väga palju probleeme, mis on problemaatilised ka teistele maapiirkondadele, ettevõtted suletakse, noored inimesed lahkuvad ja nii edasi. ja nad seadsid endale eesmärgi kaks tuhat kümme, et nende eesmärk on, et kümne aasta pärast sada protsenti lähevad nad üle taastuvale energiaallikale, vabandust, see tähtaeg oli juba varem ja nendel õnnestus see Äh, kuidas on võimalik ähm, neljasaja pealises kogukonnas panna inimesed kõik ühe eesmärgi suunas liikuma? Äh, kaasates inimesi, aga mitte nii, äh, nagu poliitikud tavaliselt teevad ja et ütlevad lihtsalt, et me kaasasime poliitikud, suruvad peale plaani ja siis küsivad, et lööte kampa või ei seekord lahendati asi teistmoodi. nimelt võeti tõsiselt arvesse kohaliku kogukonna arvamus. Nemad ütlesid, et nad tahavad tõesti üle minna sajaprotsendiliselt taastuvale elektrienergiale ja, äh, ja küsiti, et noh, millised on äh, lahendused. üks ütles, et tuleb osta tuulegeneraator, üks ütles, et mina hakkan tootma öö, äh, heinast energiat üks ütles, et tema kavatseb luua keskkonnasäästliku soojusjaama, mis lahendas siis kogu saare vajadused ja nad nägid, et sellest kõigest on võimalik os-, hoida kokku, nad ostavad heina kohalikelt äh, tootjatelt ja see raha jääb saarele. saare elanikud kaasati algusest peale, nad pidid selle eest natukene maksma, kuid said palju tagasi ja see tõstis muidugi nende motiveeritust. ja pani nad veelgi ähm, rohkem tööle, kõik küsisid alguses, mis mina sellest kasu saan talunik äh, leidis siis hea mõtte, kuidas heinast energiat teha ja hotelli äh, omanik oli ka rõõmus, sellepärast et äh, üle terve maailma tuli saarele inimesi, kes selle projektiga tahtsid tutvuda ja tema sai siis nad oma hotellis majutada. nii et kõik tegelikult võitsid sellest projektist, mille eesmärgiks oli peatada inimeste lahkumine piirkonnast ja kõik inimesed olid osa la- äh,, kavast, mis ainult laieneb. esialgne kava oli äh, siis energia kokkuhoid äh, ja ma ütlesin, et äh, tuulegeneraator oli mõte. Äh, ja te teate, mis tuulegeneraatoritega tavaliselt juhtub, äh, kui sa püsti paned sellise, siis reaktsioon on selge alati hirmus kõrge, inetu, undab kogu aeg ja palju müra. aga kui te olete tuulegeneraatori omanik ja te teate, et see katab ära teie mm, maja vajadused sada protsenti, siis äh, muutub suhtumine kohe. enam ei nähta asjas äh, koledat, hirmkõrget äh, mingisugust torni, vaid inimesed vaatavad, oi kui ilus see on ja kui palju sellest kasu selles saab. ja vaata, niimoodi läks ka selles kogukonnas nüüd on siis nad seadnud endale uue eesmärgi aastaks kaks tuhat kolmkümmend nad ei taha enam saarel kasutada fossiilkütuseid. ma olen täiesti veendunud, et nad saavad sellega hakkama. kaks kolmandikku munitsipaalautodest on elektriautod, mis saavad elektrienergia päikeseenergiast. varem tunti seda saart sellise probleemsaarena, äh, kus töökoht kohta ei ole võimalik leida, kuid nüüd nähakse nendes äh, suurt innovaatorit ja alati on võimalik äh, asju muuta, kasutades ära rohujuure tasandit ja kasutades ära meie enda võimalusi selle asemel, et kõike importida. jah, muidugi ülemaailmses maailmas, kus tarbimismudelid sõltuvad äh, võimalustest, äh, kus tuleb arvestada terve maailmaga, on võib-olla ohtlik sellist asja öelda, aga me peame valima kohalikud lahendused, sest raha peab jääma kohalikule tasandile oluline on see, et kaasata tuleb kõik, äh, töölisklass ja keskklass, kõik äh, lõikaksid sellest kasu ja tunneksid uhkust. ja meie poliitikutena peaksime soodustama selliseid asju. mida me siis teha saaksime? miks mitte olla reeglite seadmisel vähem bürokraatlik? mõelgem äh, nendele inimestele, kellele me need reeglid suudame, saada, suuname ja meie arengukava äh, koostades ju äh, koostame näiteks ka need ankeedid, mida inimesed peavad täitma taotluste saamisteks. ma ei tea, kuidas teil koduriikides, aga Taanis inimesed, kes elavad maapiirkondades, nendel pole haridustase sama kui nendel, kes elavad linnades ja üsna palju tehakse maapiirkondades ära vabatahtlikkuse alusel ja kui te annate siis neile mingisuguse ankeedi, mis on seal mitmeid lehekülgi pikk, siis nad ei hakkagi seda üldse täitma ja igasugune algatus on lämmatatud juba eos. nii et me peame mõtlema, kellele need projektid on suunatud. ja veel, nagu ma ütlesin alguses, liikmesriigid on väga erinevad äh, ja jumal tänatud, aga see tähendab ka seda, et reegleid on väga raske kujundada niimoodi, et nad oleksid ka universaalselt kohaldatavad. nii et äh, kui me keskendume ainult äh, SKP-le, siis see tekitab väga suuri probleeme kui äh, ma olen käinud äh, vähem asustatud piirkondades, hõredalt asustatud piirkondadest ja küsin nende käest, et mida teil vaja on, siis nad ei ütle, et neil on vaja raha, vaid ütlevad vastupidi, et nad tahavad ise asju teha, nad on uhked, aga ütlevad, et ärge tooge meie teele tõkkeid, kui me tahame midagi ette võtta. nii et kui te midagi tahate üldse anda, siis on see see, et eemaldage tõkked ja seda ei tohi meie poliitikutena unustada me peame õige tasakaalu saavutama, loomulikult taotlusprotsess peab olema korralik, aga see ei peaks olema nii bürokraatlik, et see võtaks ära võimaluse kohalikul tasandil üldse midagi teha. suur tänu, proua Tenker. kolleegid, seitse kõnelejat on soovinud sõna kolm ähm, liikmesriikide parlamentidest ja neli Euroopa Parlamendist. Nikos äh, palus juba sõna eelmise paneeli ajal ja saad nüüd siis esimesena sõna, palun. Thanks a lot, I will speak in greek um.... aitäh, ma võtan sõna kreeka keeles. Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων see kohtumine Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel on vägagi oluline. Äh, mina, minu arvates on see väga oluline, sellepärast et äh, niimoodi võime seisukohti vahetada ja võime tõesti, tõesti, tõesti koostööd teha Äh, erinevate poliitikate osas, mida me ette valmistamine. antud hetkel äh, viivad paljud siis poliitikaid ellu valitsused. meie riikides Äh, viiakse ellu Euroopa poliitikat ja sellest me kõneleme ka siin äh, meie komisjonis. Euroopa Parlamendis me oleme tahtnud, et meil oleks tõesti äh, dialoog järgmiseks programmeerimisperioodiks valitsuste, regioonide ja kodanike ühiskonna vahel selleks, et neid partnerluslepinguid ette valmistada. väga sageli oleme me tõdenud, et valitsused kõhklevad osalevad nende, osalemas nendes kolmepoolsetes suhetes, suhetes meie ja kodanike ühiskonnaga. Nad ei, ei taha ennast siduda lepingutega või isegi e, kokkulepetega, mis on vähem siduvad Äh, meil on vaja suuremat äh, koostööd äh, liikmesriikide ja parlamentide vahel selleks, et igas riigis ja mitte ainult nendes riikides, kus see on traditsiooniks, me tõesti jõuaksime selliste partnerlusteni kodanike, ühiskonna, regioonide ning riigi vahel. niisiis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta algusest peaksid kõik riigid olema valmis esitama kvaliteetseid programme ja olema valmis allkirjastama partnerluslepingud komisjoniga on äh, üsna vähe neid äh, riike, kus ollakse tegelikult teadlikud nendest probleemidest, mis selliste äh, koostööga seostuvad. veel üks asi. makromajanduslikud tingimused. Ehm, me olime, väga paljud meist olid nende tingimuste vastu ehm, ehm, me tegelikult ju mõistame hukka need äh, regioonid, need äh, kogukonnad äh, täiesti erapoolikult lihtsalt sellepärast, et riik ei ole korralikult tegutsenud ja äh, parlament äh, kiitis need makromajanduslikud äh, tingimused ilma valitsuste reaktsioonita heaks. Need tingimused on nüüd kirjas struktuurifondide määruses ja see tähendab, et tulevikus võib Euroopa Liit ka neid sanktsioone rakendada, samas kui Euroopa Parlament pole kunagi täiskogule neid makromajanduslikke tingimusi heaks kiitnud me oleme loomulikult äh, teinud järeleandmisi, aga äh, mina isiklikult kutsuksin liikmesriikide parlamente üles äh, arutama valitsuste vastutuse teemal või ülesannete teemal, sellepärast et kodanikud näitavad näpuga Euroopa Parlamendi peale ja mitte nende peale, kes tegelikult süüdi olid kõik parlamendisaadikud üritasid valitsusi veenda, öeldes, et Äh, äh, äh, vaeste riikide jaoks oleksid sellised tingimused katastrofaalsed. ja siis veel üks element. eelarve. Euroopa Parlament, meie komisjon nõudis täiskogul äh, et meil oleks äh, selline äh, ühtne Euroopa eelarve ja mitte selle liigendamine kahekümne kaheksa liikmeriigi vahel ma sooviksin, et äh, see oleks ka üks teema, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid omavahel arutasid, ei ole sama asi, kas me räägime kahekümne kaheksast erinevast eelarvest, vaadata, millised on vajadused tööhõive, innovatsiooni ja muudes valdkondades Äh, need on erinevad, arvestades ka sotsiaalset ühtekuuluvust äh, ja kõige äh, kehvemas olukorras olevate ühiskonnagruppide kaasamist ma arvan, et sellel, selles vallas oleks meil vaja ka palju äh, rohkem dialoogi ning lõpetuseks äh, peatuksin veel ühel teemal, mis tundub olu-, oluline, võib-olla vähe, vähesed parlamendisaadikud teavad seda, aga üsna sageli on Euroopa Parlament üsna kriitiline äh, troika poliitika suhtes Eh, see on küll väljaspool ühenduse poliitikat, siin ei ole mingit kaasotsustamist parlamendi ja nõukogu vahel. Eh, troika on selline ad hoc struktuur, mis langetab otsuseid eh, ilma et nende ettepanekute üle hääletatakse. Euroopa Parlament ei osale nende otsuste langetamisel. tegemist on parlamendi jaoks oluliste otsustega me isemegi oleme käivitanud ühe menetluse Troika suhtes. aga äh, väga oluline on, et kõik liikmesriikide parlamendid sellest asjast teadlikud oleksid. meil on parlamendi raport, äh, kus öeldakse, et kui äh, jutt käib makromajandusest, kui jutt jutt käib äh, sellest, kuidas neis korrigeerida, siis on kõigepealt vaja dialoogi mitte üksnes valitsustega, vaid ka kodanike ühiskonnaga. veel üks oluline asi äh, ning selline poliitika ei tohi mõjutada tervishoidu, haridust ja sotsiaalset dialoogi. Äh, seega ma, ma ei tea, kuivõrd liikmesriikide parlamendid selliste otsustega üleüldse kursis on Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel ei ole olnud koostööd äh, sellises äh, olulises valdkonnas, mis kindlasti mõjutab väga tugevalt Euroopa Parlamendi valimisi. Äh, Euroopa Parlament erinevates komisjonides on seda teemat arutanud me oleme juhtinud tähelepanu troika vastutusele selle poliitika tulemuste eest ja meil on ka üks algatus, millega me ilmselt aprillis lõpule jõuame. Äh, äh, igatahes oleks oluline, et äh, kriisi läbi kannatanud riigid neid asju süvitsi arutaksid ja võib-olla oleks hea, kui me teeksime seda ka koos, niimoodi suudaksime tulevikus ehk ka kriisiga paremini toime tulla kui praegu. suur aitäh ja nüüd saad sõna Hispaania esindaja. suur aitäh minu arvates on tänane kohtumine äh, äh, äh, meie tänase kohtumise mõlemad osad omavahel seotud. me räägime siin väga paljudest asjadest, sotsiaalmajandusest, kultuurist ja nõnda edasi. ma pean ütlema, et volinikule tõesti valmistab teema äh, muret võib-olla, aga me ei kuulnud temalt tagasisidet. mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Liit on eelarve vastu võtnud. me loodame, et see tegevuskava, mis selle eelarvega kaasneb, äh, on tõesti järjekindel kogu Euroopa lõikes. aga kui palju äh, sotsiaalset ühtekuuluvust selles Euroopa eelarves on? võib-olla teie siin oskate seda öelda, mul on äh, mõned märkused ka. kuidas on Euroopa Regionaalarengu Fondiga lood? ma olen väga palju kuulnud sellest fondist. meie äh, Rahvaparteis usume, et see fond on kasulik Äh, tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et sotsiaalsed probleemid on Euroopas väga olulised, tehnilised probleemid äh, võib-olla ei ole nii suureks probleemiks, äh, sotsiaalsed probleemid vajavad lahendamiseks rohkem Euroopat. sellega peaksime arvestama. meie kristlikud demokraadid Hispaania parlamendis oleme sellest igatahes teadlikud. tahaksin öelda, et SKT on äh, alati olnud äh, üheks äh, näitajaks. inimesed usuvad, et SKT väljendab kõike, see SKT tegelik, tegelikult aga ei hõlma endas mingit sotsiaalset mõõdet. ma arvan, et Euroopa Liit peaks liikuma edasi ja võtma kasutusele ka teisi näitajaid peale SKT Eh, sellepärast et eh, ainult SKT põhjal eh, jäävad hindamata igasugused sotsiaalsed probleemid ja oluline oleks seda siiski teha. meie fraktsioon Hispaania parlamendis igatahes leiab, et selle teemaga tuleks tegeleda, aitäh, aitäh. ja härra Postinaru Euroopa Parlamendist järgmisena ja tema esindab Rumeeniat. aitäh, proua esinaine, lugupeetud kolleegid, lugupeetud sõbrad Äh, liikmesriikide parlamentide esindajad. Äh, tänane arutelu on väga ajakohane, aga ärge kõigepealt unustage seda, ja ma ja tõesti mõistan teie legitiimset muret makromajanduslike tingimuste pärast. aga ärgem unustagem, et siin me peame arvestama sellega, et Euroopa Parlament oli pidevalt nende makromajanduslike tingimuste vastu, aga mitte, mitte, mitte ükski valitsus, mitte ühegi teie liikmesriigi valitsus ei öelnud sellele ei või öelnud, et arutame seda uuesti. valitsuste kohustus on selgitada, miks nad niimoodi on käitunud. teiseks Äh, räägiksin nüüd ühtekuuluvusfondist, kus on kuuskümmend kuus miljardit eurot, millest kümme miljardit on mõeldud Euroopa ühendamise rahastule. tegemist on tohutu rahasummaga, aga seda raha äh, saab arukalt kulutada ainult siis, kui äh, õiguslik ja institutsionaalne raamistik on olemas esimeseks jaanuariks kaks tuhat neliteist Äh, see äh, väga paljudel Euroopa linnadel, regioonidel, piirkondadel on tänu sellele fondile suured eelised, me räägime siin näiteks kaugküttest, mis on väga suur probleem Kesk-Euroopas, vaid ka paljudes teistes piirkondades. Äh, me lahendaksime niimoodi energiasäästu probleemi, tegemist on väga suure innovatsiooniga ning Äh, samasugune kohtlemine siis kahes fondis, Regionaalarengu fondis, millega tegeleb Jan Olbricht ja Ühtekuuluvusfondis. me oleme samuti lahendanud äh, kütuse äh, tarni-, tarnimise ja ka jahutamise probleemi, kui seda on vaja. oleme rääkinud siin siis kolmanda põlvkonna seadmetest, mida saab kasutada energia tootmiseks, kütmiseks ja jahutamiseks Äh, igatahes on meil väga suured võimalused ka investeerida taastuvenergia allikatesse, aga selleks, et neid võimalusi saaks ära kasutama meie ja teie, äh, peame kasutama mitmefondilist lähenemist, sellepärast et nüüd on see võimalik. nüüd on äh, võimalik saada rahalisi vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist, kui tegu on näiteks kütte ja, ja jahutamissüsteemidega täpselt samamoodi kui investeeritakse taastuvenergia allikatesse, aga selleks, et seda mitmefondilist lähenemist kasutada, on meil vaja äh, konkreetseid institutsioone, mis seda võimaldavad. Äh, kogu see protsess ei ole lihtne Äh, ning see mitmefondiline lähenemine on ka väga tihedalt lühend-, äh, seotud integreeritud äh, lähenemisega, et töötada välja just projekte, mis hõlmavad mõlemat mõõdet ja veel üks asi on oluline, oluline. ma kõnelesin kümnest miljardist eurost, mis on Ühtekuuluvusfondist eraldatud ühtse Euroopa ühendamise rahastule. Euroopa Parlament oli alguses ainukene, äh, kes võitles selle eest, et see summa äh, jääks ühte äh, või konvergentsiriikidele ja meil on olnud sama probleem ka teiste fondidega, üldise määrusega ja, ja muuga. nii et, et see raha jääb siis äh, kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat kuusteist riikide äh, käsutusse, see kõlab väga hästi, aga selleks, et seda raha saaks äh, investeerida, äh, peaaegu siis seda viiteist protsenti ühtekuuluvusfondist, me peame ette valmistama projektid, mis vastavad Euroopa ühendamise rahastustandarditele raud-, raudteed, energiavõrgustikud, lairibaühendused, gaas, kõik see on seotud Euroopa ühendamise rahast, rahastuga. kui liikmesriigid ei suuda seda viiteist protsenti ühtekuuluvusfondist ära kasutada, siis esimesel jaanuaril kaks tuhat seitseteist umbes viisteist protsenti teie ühtekuuluvusrahast äh, läheb automaatselt Brüsseli käsutusse. mõnikord, äh, kuna meie oleme ka Äh, rõhutanud haldussuutlikkust, siis liikmesriigid peavad looma vajaliku suutlikkuse selleks, et äh, kavandada ja ellu rakendada taolisi probleeme, äh, projekte. see oli meie seisukoht, meie oleme need määrused vastu võtnud, me oleme kõik vajalikud määrused vastu võtnud, aga nüüd peavad liikmesriikide parlamendid hindama kas äh, liikmesriigide valitsused on valmis neid ka ellu rakendama. Teie parlamendid, äh, teie kohustus on hoolitseda selle eest, et liikmesriikide ametiasutused äh, rakendavad need määrused ka korralikult ellu ja õigeaegselt igasugune muu tegevus mingeid tulemusi ei anna tegemist on väga olulise ülesandega. me pidime pidama tohutuid lahinguid nõukoguga, teie vali-, valitsustega. nõukogu enamus äh, rõhus valitsustevahelisele äh, meetodile, üritati probleeme lahendada valitsustevaheliselt. meie ja komisjon, meil õnnestus siiski jätta sellele protsessile oma jälg, äh, võtta kasutusele ühenduse meetod, aga nüüd on aeg see poliitika ka ellu rakendada ja ma olen täiesti meendu-, veendunud, et meie regioonid, meie kogukonnad vajavad praegusel investeeringute kehval ajal Äh, neid hüvesid, mida toob ühtekuuluvuspoliitika ja see saab võimalikult, võimalikuks ainult siis, kui tingimused on olemas äh, jaanuaris, esimeseks jaanuariks kaks tuhat neliteist või vähemalt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks. Äh, sest kui ei, siis minu koduriik Rumeenia ja teised hakkavad jälle kurtma, et on keeruline, aega on rohkem vaja ja nõnda edasi, aga inimesel lihtsalt ei ole kannatust sest seda lisaaega meile kuskilt ei tule. aitäh! aitäh, Viktor ja härra Baranovitš nüüd Horvaatiast. aitäh! daamid ja härrad, mul on esmakordselt võimalus kõnelda Euroopa Parlamendis ning jagada teiega äh, oma koduriigi äh, Euroopa Liidu uusima liikmesriigi kogemusi. Äh, tahaksin kõnelda natukene nendest teemadest, mis tänases arutelus on korduvalt tõstatunud. mõned kõnelejad ütlesid, et Euroopa Komisjon kavatseb rõhuda finantsdistsipliinile, mis puudutab siis Euroopa fondide raha ärakasutamist see on üks äh, parimaid asju minu arvates. Horvaatias on meil olnud juhtumeid, kus tehti investeeringuid ilma selge strateegiata, ilma selgete eesmärkideta ja need kõik läksid aia taha. isegi kõige arenenumad riigid Euroopa Liidus ei saa endale sellist asja lubada teine asi, mis on samuti oluline. meie jaoks Horvaatias on äh, energiasektori arendamine üheks prioriteediks. kogu Euroopa Liit seisab sama probleemi eel, energiavarude nappus, me peame suurendama energiatõhusust, me peame Äh, äh, looma oma energi energia infrastruktuuri ning meie riiklik strateegia on täielikult kooskõlas selles küsimuses Euroopa Liidu strateegiaga ning me loodame, et me saame vajaliku toetuse selleks, et oma strateegiat ellu rakendada. siis veel liikmesriikide parlamentide roll ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisel ja kontrollimisel. parlamendil peaks olema volitused teha rohkemat ning tuginedes oma kogemustele ja ka teie kogemustele, ma arvan, et võime kõik nõustuda, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid, kõik liikmesriikide valitsused omavad väga selget raamistikku, millest lähtudes tegutseda, see on ühenduse õigustik. oleks väga hea, kui Euroopa Liit Äh, annaks välja konkreetse dokumendi, mis äh, paneks kõigile liikmesriikide valitsuse, valitsustele juriidilise kohustuse kaasata oma parlamendid ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisse. kui seda ei tehta, äh, siis ma suhtun üsna skeptiliselt meie võimesse veenda meie valitsusi seda tegema. Neil on vaja seda tõuget Brüsselist. me oleme maininud juba äh, veeldatud maagaasi terminali Krki saarel, äh, see asub Aadria mere idarannikul. Horvaatia ehitab seda terminali selleks, et äh, suures koguses veeldatud maagaasi Äh, ladustada ja seda sisemaale vedada. Äh, see ei ole oluline üksnes Horvaatiale, see on äh, selline projekt, mis võiks olla kasulik tulevikus ka Euroopa Liidule, kuna Euroopa Liidu üks suuri eesmärke on energiasõltumatuse saavutamine mõnede partnerluslepingute kogemus ei ole olnud eriti positiivne. Äh, öelge selle, ütle, öelgem selle ausalt välja see majanduseritsoon, mida Horvaatia tahtis välja kuulutada ja ei saanud, kuna liikmesriik, äh, naaberriigid polnud nõus, on äh, üks näide selle kohta. kuna me ei suutnud seda erimajanduspiirkonda kehtestada, siis meil praegu äh, kalavarud kahanevad kogu Aadria mere rannikul ja see on halb nii Horvaatiale, Sloveeniale kui ka Itaaliale oleks väga hea, kui me selles osas midagi ette võtaks ning komisjon peaks võib-olla tulema selles vallas välja algatusega ning tegutsema nende liikmesriikide nimel, mis tahavad äh, fondidest raha kasutada ja kasutada seda niimoodi, et sellest saaksid kasu kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. ja Joachim Zeller järgmisena, tema oli ka Äh, üheks raportööriks, äh, millega muudeti siis Euroopa territoriaalse koostöö määrust no,. Uh... Äh, suur tänu, proua esimees. suur tänu, et mainisite ka Euroopa piirkondliku koostöö liitu, mis tõesti on kõikide kolleegide jaoks soovitus, kasutage seda kui õiguslikku meedet ja suur tänu kõikidele kolleegidele, et meil õnnestus see element sellisel kujul ka vastu võtta. ma tahaksin aga tõstatada ühe teise küsimuse. nimelt, me oleme siia täna kokku tulnud ja see on suurepärane võimalus vahetada kogemusi riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. me ei peaks seda tegema nii harva, võib-olla pigem tihemini ja meid peaks rohkem kohal olema. miks? sest Lissaboni leping pani meie õlgadele ühise vastutuse äh, Euroopa poliitika ja selle meetmete eest. praegusel hetkel on aga ikka veel nii, et Euroopa Parlament peab läbirääkimisi nõukoguga ehk siis valitsustega ja ka teie sõnadest tuli välja, et teie vestluspartneriks on alati valitsus. nii et valitsuste keskne koht Euroopa Liidus on ikka veel olemas. mina usun aga, et pikaajaliselt see nii jätkuda ei saa kui me ei taha ära kaotada demokraatia defitsiiti, mida ikka jälle välja tuuakse. meie oleme kodanike esindajad, meid on valitud ja meie oleme need, kes saavad äh, selle demokraatia defitsiidi ära kaotada. Te, paljudest teie sõnavõttudest tuli välja, et sotsiaal- ja majanduskriis on äh, nii valitsuste kui ka omavalitsuste eelarvete kriisi endaga kaasa toonud ja me ei ole sellest kriisist ikka veel välja tulnud. ja just seetõttu oleme me oma kodanikele võlgu selle, et me näitame, kuidas meil on siiski võimalik üheskoos hästi elada. küsimus on nüüd aga selles, kas praegune toimimine vastab vajadustele tõukefondide ja ühtekuuluvusfondi tähtsusest oleme me väga palju rääkinud. tegemist on hädavajaliku meetmega selleks, et aidata just majanduslikult halvemas olukorras piirkondasid. kohe varsti on äh, aasta läbi ja sellega on lõppenud ka kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani kestnud toetusperiood. tegelikult juba jaanuarikuus ehk siis umbes kuue aast-, kuue nädala pärast peaksid meil uued vahendid infot käsutuses olema. alles eelmisel nädalal õnnestus meil tõesti sõna otseses mõttes viimasel hetkel Euroopa Parlamendis vastu võtta otsus, otsus, mis oli valitsuste arvamusega kooskõlas. komisjoni ettepaneku saime, ootasime me juba jaanuarikuus kaks tuhat üksteist saime me ta alles aga oktoobrikuus kaks tuhat üksteist nii et äh, kõik, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku kui ka äh, muid äh, tõukefondide määruseid, selle kohta kehtib seesama. alles juunis-juulis kaks tuhat kaksteist äh, töötasime meie välja otsused mina, mitmeaastase finantsraamistiku kui ka tõukefondide määruse kohta ja sellest ajast oleme me poolteist aastat nüüd nõukoguga läbirääkimisi pidanud ja nüüd tõesti sõna otseses mõttes viimasel hetkel õnnestus meil kokkuleppele jõuda ja siis räägiti veel ka, tõesti, need arutelud olid tõesti kõik ähm, suunatud suisa üksikutele sõnadele ja tihti me nägime, et nõukogu ise ei suuda ka kokkuleppele jõuda. ja ei teadnud, kuidas neid äh, tekste siis täpselt ähm, sõnastada ja see tõi väga selgelt välja, et meil on neid meetmeid vaja selleks, et kriisist välja tulla nüüd siin meie külalisesinejad ütlesid seda juba, et komisjon on hakanud partnerluslepingute üle läbirääkimisi pidama, on hakanud juba programme üle vaatama ja nüüd on väga tähtis veel ka eeltingimused selgeks rääkida. see on selle küsimuse üks pool temaatiline keskendumine sellele, mis sisaldub Euroopa Liidu strateegiates. kui aga nüüd vaadata piirkondade esinejaid, siis nemad ütlevad, et temaatiline kontsentratsioon on hea, aga meie teame kõige paremini, mida meil on vaja. meil on vaja ka sisulist paindlikkust, sellepärast et piirkonnad on erinevad ja tõesti nüüd, kus tööga tuleks pihta hakata, on hakatud uuesti arutelusid pidama, seekord komisjonis selle üle, kuidas rakendada neid määrusi, mis vastu võetud. ja küsimus on tegelikult selles, kas meil on selleks tõesti piisavalt aega. ja eh, kas me saame sellega tulevikus ka tõesti rahul olla? Te olete juba siin mitu korda öelnud, eh, et kui teie piirkondade esindajad rohkem piirkonnas äh, toote välja oma valitsuste vastutuse ja meie ka rohkem äh, nõukogu poole näpuga näitame, siis meil on võimalik paremaid tulemusi saavutada. sest tihti on nii, et äh, nõudmised on ühelt poolt, teiselt poolt on võimalused ja sellepärast on realiseerimine muutunud järjest raskemaks täna me rääkisime ka pikaajalisest rahastamisest, jah, otse loomulikult on tähtis finantsturgusid reguleerida ja finantsinstituute toetada. selleks antakse raha pangad kasutavad neid vahendeid nüüd selleks, et oma olukorda stabiliseerida, vaid nad ei, ja ei anna seda edasi majandusse. Euroopa Investeerimispank on ette näinud tagatisi erinevate finantsmeetmete kujul selleks, et pikaajalisi projekte toetada. selleks, et neid oleks võimalik ka rakendada. suuremal osal juhtudest aga neid meetmeid ei kasutata. ja niimoodi me tegelikult äh, paneme endale kogu aeg ise jala taha. samal ajal lugesin ma aga, et see sisemine nõrkus ja see nõrk struktuur sellest ollakse väljaspool teadlikult ja tegelikult nüüd üritatakse võõrast raha Euroopa Liitu pumbata, pumbata. Äh, Ühendkuningriigigi tuleb Hiina raha ja nad soovivad seal tuumajaamasid ehitada. Saksamaal ostavad hiinlased kokku mobiilivõrkusid. ja täna lugesin ajalehest, et äh, Bukarestis toimus äh, konverents, kus osalesid kuusteist ka äh, Kagu-Euroopa riiki ja seal olid ka hiinlased kohal ja ka nemad pakkusid mitmeid miljardeid äh, investeeringutes, kui kasutatakse nende tehnoloogiat. meie räägime siin üle-euroopalistest võrgustikest, sellest, kuidas me erinevaid äh, võrkusid omavahel ühendame. Hiina aga pakub välja, et kui te meie kiirronge ostate, siis me Bulgaariast Rumeeniasse ja Ungarisse ehitame teile ka raudteed. see ei ole aga Euroopa Liit, mida me soovime. ja just sellepärast ei vähene meie probleemid, aga lahendusel on meil võimalik jõuda ainult siis, kui me teeme rohkem koostööd, tegutseme üheskoos. ja ma arvan, et tulevikus peaksime seda tegema rohkem just selles vormis nagu täna. Ungarist härra Ekes. suur tänu, proua esimees. kui me ühist koosolekut eh, ette valmistame, siis pannakse paika tegelikult ju kõikide peas ilmselt mingisugune kondikava selle kohta, mida te kavatsete öelda, aga siis eh, arutelu toob teile uusi mõtteid. selle aasta märtsikuus äh, esitas Ungari partnerluskokkuleppe Euroopa Liidule ja mm, seda saatis edu. meil on aga nüüd käivitunud äh, sotsiaalarutelu Taani kolleeg ütles väga huvitavaid asju. märtsis kaks, märtsis kaks tuhat kolmteist võttis Taani parlament vastu Ungari jätkusuutliku arengu strateegia. ja öö, pani paika ka vahendaja või ombudsmani tulevastele põlvkondadele. ehk teisisõnu, meil on nüüd siis selline ametikoht seadusandlusega ette nähtud see inimene võib kasutada isegi vetoõigust, äh, kui on vaja, äh, kui talle tundub, et tulevikupõlvkondadele tehakse liiga poliitikatega. Äh, nii et Ungari selles mõttes on üsna hea näide, meil on üsna mitu erinevat energiavõrgustikku Euroopas, Austria, Rumeenia, Slovakkia me oleme nendega ühendatud oma võrgud, ühendanud oma võrgud ning on oluline, et seda ka reguleeritaks. Saksamaal on reguleerimisega probleeme ja Energialiidus kasutatakse ressursse ühtselt selleks, et ellu viia energiastrateegia. Ungari parlament võttis vastu ka maaelu arendamise strateegia ja ka kliimastrateegia. selle kõige eesmärk on ette valmistada meid tulevikuks, tagada see, et ähm, Ungari VKE-d oleksid tugevamatel jalgadel ja et see annaks võimaluse luua uusi töökohti. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal algab uus ajastu detsentraliseeritud organid äh, kujunevad välja. Ungaris, äh, nii nagu igal pool ka mujal, ei ole kahte täpselt ühesugust äh, piirkonda. linnad ja suurlinnad võtavad enda kavad vastu oma süsteemide arendamiseks. alles hiljuti toimus Budapestis konverents kus äh, äh, romide ja teiste vähemuste esindajad olid kohal Konrad Adenaueri sihtasutuse esindajad olid samuti osalisteks toome näiteks äh, Johnny näite kui äh, asjad ei äh, arene õiges suunas, siis tulemused on halvad. kas tõesti viiekümne aasta pärast äh, tuleb siis sellest kõigest välja imeilus liblikas justkui, sellest kookonist? ma ei ole nõu, ma ei ole päris veendunud. meie eesmärgiks on ilusa tugeva Euroopa loomine et meie konkurentsivõime võrreldes Hiinaga, Indiaga, Ühendriikidega oleks tugevam. härra Barroso ütles ju, et täna on majanduslik konkurentsivõime Euroopas ohtu sattunud sellepärast, et teenused on niivõrd kallid avalikul tasandil. meie konkurentsivõime kannatab selle all. ja ehk teisisõnu tuleb siis kogu energia küsimus uuesti läbi vaadata. võrkude ühendata, ühendatuse küsimus tuleb üle vaadata, seadusandlus tuleb üle vaadata ja kooperatiivid, partnerlused samuti. on tekkinud pinge Euroopas mõned seda ei mõista. meie ühtne eesmärk, nagu ütles meie Saksamaa kolleeg, on leida õige suund ja kasutada ressursse nii hästi kui võimalik selleks, et tagada tõhus koostöö. et konkurentsivõime sellest paraneks tulemaks välja sellest majanduskriisist muud võimalust meil ei ole. suur tänu! suur tänu, Euroopa Parlamendist äh, saab äh, proua Peres viimasena sõna, proua esinaine palub, et tõlgid jääksid veel mõneks minutiks, äh, sest et paneeli osalejate vastuseid tahaks ka kuulda. aga nüüd siis proua Peres. suur tänu, ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik ja üritan vastata mõningatele märkustele, mis on tehtud. ma tahaksin äh, lõppkokkuvõtteks öelda, et põhimõtteliselt on meie mured jah, samad, aga me vastutame rakendamise erinevate faaside eest. Äh, osalt äh, siis vastutame me siseriiklikul tasandil rahvusparlamentide saadikutena ja meie siin Euroopas siis Euroopa tasandil. ma tahaksin viidata sellele, mida ütles Joachim Zeller meie võime siit Euroopa tasandilt reageerida, riigid teevad seda riigi tasandil nende nelja fondi subsiidiumite ja toetuste puhul ja sellised kohtumised on väga kasulikud. see aitab meil koordineerida meie tööd ja see annab meile võimaluse ära kuulata ka see, millega inimesed rahul ei ole Hispaania senaator kandis mur-, kandis muret sotsiaalse ühtekuuluvuse pärast, ta rääkis sellest seoses Maaelu Arengufondiga. ma tuletaksin kolleegile meelde, et ühtekuuluvus puudutab just nimelt inimestesse investeerimist, selleks et töökohti oleks võimalik luua, et majandused kasvaksid. ning Regionaalarengu Komisjon on palunud seda, et sinna fondi kuulus kakskümmend viis protsenti vahenditest. nüüd nõukogu sotsiaalfondi äh, vahendeid vähendas kahekümne viielt protsendilt kahekümne kolme koma ühe protsendini. Hispaania valitsuse esindaja oli samuti nõukogus esindatud ja ma arvan, et igaüks peab oma vastutust ise kandma. nüüd peadirektorile. Teile ma ütleksin järgmist viimastel kuudel äh, olen ma osalenud väga paljudes aruteludes üle terve Hispaania ja äh, tõesti, infot on puudu. kas äh, Regionaalarengu peadirektoraat kavatseb äh, rahastamisega tegelevates üksustes personali arvu suurendada, sest et info sulg on tohutu nõukogu vastutav peadirektoraat täpselt samamoodi on täiesti ülekoormatud, kuna seadusandluskoorem äh, on väga suur. kogu aeg küsitakse selliseid asju näiteks nagu artikkel viis, kuidas need mitmetasandilised valitsemisstruktuurid äh, käiku peaksid minema, oleks väga kena, kui me saaksime tabeli selle kohta, millal assotsiatsioonilepingud sõlmitatakse, millal peavad valmis olema operatiivkavad ja veel üks märkus Taani kolleegile. ma pean seda lihtsalt ütlema. Teie esitlus äh, kindlasti äh, oli kantud headest kavatsustest ja meile kõigile meeldiks, kui oleks ka meil sellised kogukonnad, kus kõik saavad omavahel hästi läbi, kus probleeme ei ole ja kus kõik eh, kodanikud on ühes paadis, aga tegelikult on ju nii, et üleilmastumine on tabanud meid kõiki. meile igasugused mullid öö, eh, võivad küll meeldida, aga mullidel on vot selline lugu, et öö, eh, nad mingi hetk öö, lähevad katki ja majanduskriisi puhul me selliseid mulje nägime üsna mitut. dominoefekti ei saa siis enam peatada. suur tänu, kõigepealt annaksin võib-olla sõna komisjonile vastuseks ja siis, kui mõni teist veel tahab vastata aga komisjon siis kõigepealt, palun. suur tänu, proua Hüübner, suur tänu nende märkuste ja seisukohtade eest. nii palju küsimusi tõstatati, et väga raske on kõigele vastata. ma üritan vastata väga konkreetselt, väga avatult ja võib-olla ka natukene karmilt investeeringute struktuur investeerimisfond, struktuurfondidesse järgmistel aastatel on väga liht-, väga olulised väga paljude liikmesriikide jaoks ja see on paljude regioonide jaoks ainus rahastamisallikas. aga investeeringute puhul tuleb kõigepealt läbi viia korralik ähm, vajaduste analüüs, tuleb defineerida, mis see investeering peaks tooma ja alles siis hakatakse paika panema konkreetseid kriteeriume selle kohta, kuhu raha suunatakse või milliseid projekte siis lõpuks toetatakse, et eesmärgid saavutatakse. ja selles osas on mahajäävus väga suur. ja seepärast tuligi tulevad nüüd uued määrused, mis on märksa selgesõnalisemad selles küsimuses. suur tänu parlamendile ja nõukogule selle töö eest, aga see töö on poolik. Euroopa tasandil töö on tehtud, aga nüüd me kõik teame, et see määrus paneb tohutu koorma kohalikule tasandile, regionaalsele tasandile, kohalikule tasandile, sest et tegemist on jagatud ähm, haldusega ja ma arvan, et just siin liikmesriigi vastutus äh, tulebki mängu. poolteist aastat tagasi me kutsusime, proua Hübner sekkub ja ütleb, et tõlkemeeskond lahkub kell kaheksateist nelikümmend, käitumiskoodeks on täpselt selline, nagu ta on. nii et need, kes teist äh, inglise keelt mõistavad, kuulake siis inglise keelt. Äh, teiste jaoks kahju küll. me oleme juba väga palju tööd teinud äh, ähm, Äh, on väga oluline, et kui me teeme investeeringuid, siis need investeeringud ka rakenduvad. Eesti kabiin ähm, vabandab ja ütleb, et aeg on minna meil koju äh, ja lõpetame see kohal, siinkohal tõlke, aitäh. As soon as the regulation is published and also operational programs